kallid kolleegid, daamid ja härrad. alustame komisjoni tööga jälle. ja mul on hea meel, et meie uus volinik kaubandusküsimustest, Phil Hogan, on nüüd esimest korda meie komisjonis arutamaks meiega kaubanduspoliitika prioriteete ja see arutelu toimub meil niinimetatud struktureeritud dialoogi raamistikus, mida Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peavad. ja seda näeb ka ette komisjoni ja parlamendi raamlepe. jah, see on selline pidev protsess meie struktureeritud dialoogi pidamine, meil on häid kogemusi ja halbu kogemusi selles vallas. hea kogemus on see, et volinik on nüüd isiklikult meie ees siin komisjonis. ja selles struktureeritud dialoogis me tahame koondada tähelepanu kaubandusstrateegiale tahame kuulda, millised on plaanid lähitulevikuks õigusloomes ja mitte õigusloomeliste ettepanekute koha pealt. ja äh, arutelu parlamendiga, kodanikuühiskonnaga äh, kuidas need on edenemas, need jäävad väljapoole meievahelist kokkulepet. ja loomulikult me andsime teile ka kodused ülesanded lahendada oma kuulsas kirjas. nii et, et eh, tahaks siis kuulda teilt tulevase kaubandusstrateegia kohta. Eh, jah, see on tähtis suur ülesanne nüüd teil siin, aga anname teile ka palju aega selleks, et te kaubandusstrateegiat meile selgitaksite. suur tänu ja mul on hea meel siin tagasi olla. ja tahan öelda, et tsiviildialoogirühmaga ma kohtusin eile ja täna näete siin kohe järgneb komisjonis arutelu. peaeesmärk oli e, täna teile rääkida meie töökava prioriteetidest aastaks kaks tuhat kakskümmend ja programm Äh, on midagi, mida ma tutvustasin teile kuulamisel, rääkisin oma ülesannetest ja me oleme pisut edasi liikunud, aga loomulikult mul on kogu aeg meeles ka see kodune ülesanne, mis te mulle andsite. ja meil on ka ju suured plaanid meil kaubandamise jõustamise peaametnikuga ja nii edasi. ma räägin kõigepealt laiemast kontekstist. me tegutseme väga volatiivses keskkonnas, väga palju on ebakindlust ja stabiilsust ja prognoositavust on nii raske saavutada, aga kaubandus nõuab seda, aga selleski keskkonnas me tahame oma huve kaitsta ja oleme mitmepoolsuse eest ja õiglaste kaubandusreeglite eest ja eesmärk on ka meil rohelepe kaubanduse vallas. meil on uus geopoliitiline komisjon, kes kõike seda taotleb ja ma ei taha kõigest äh, kavast rääkida, aga äh, kaubanduspoliitika aspektist tahan kolmest asjast rääkida. kõigepealt WTO päästmine. ja me tahame käivitada laiapõhjalise algatuse reformimaks ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO-d ja ma tean, et teiegi juba arutate, mida tuleks teha. kaheteistkümnes ministrite konverents WTO-s toimub juunikuus Nursultanis ja ma tahaksin ka juba rääkida teile, milline see reform võiks siis olla. tähtis on nüüd tempot üleval hoida, et meil oleksid head arutelud enne juunikuist kohtumist. nii et WTO ja apellatsioonikoja säilitamine on meie eesmärgiks ja me oleme samamoodi asjale lähenevad ka riikidega koostööd teinud, seda Davoses ja mujal oleme hoidnud äh, kogu aeg selle teema päevakorral esirinnas. ja meil on vaja kollektiivsetele väljakutsetele kollektiivset lahendust ja Euroopa Liit tahab siin olla liidriks. ja meil on mõned ideed välja pakkuda Genfis osalisriikidele ja vaatame siis, milline on reaktsioon ja ministrikonverentsil siis juba tulevad konkreetsed ettepanekud, millele hakkame tuginema. on, meil on vaja rohkem kui puht kosmeetilised muudatused WTO-s. sellest ei piisaks. meil on vaja tõesti struktuurilist reformi. ja meil on vaja uut tasakaalu kohustuste ja vastutuse ja õiguste vahel saavutada ja meil on vaja tõhusaid reegleid ja kui vaja, siis ka uusi reegleid. WTO kõigepealt sunnitud tehnoloogia siire ja subsiidiumid, samuti vaidluste lahendamise protsess, süsteem peab olema paindlikum ja tuginema plurilateraalsetele lepetele. ja peame tegelema probleemidega selles süsteemis ja tempot üleval hoidma. teine peaasi on välismaised Eh, subsiidiumid. Eh, jah, kuidas nendega tegeleda meie siseturul, selle kohta meil tuleb veel enne suve meiepoolne dokument. tähtis on tagada võrdsed tingimused ja õigusloomelise protsessile kaks tuhat kakskümmend üks teed sillutada. jah, me oleme valmis veel karmimaks kaubandusmaastikuks ja kui me selleks ei valmistu, siis meid kasutatakse lihtsalt ära Need on kaks täpsemat prioriteeti, aga on palju teisigi valdkondi, kus töö käib eh, aastal kaks tuhat kakskümmend. meie peamised suhted vajavad haldamist ja me üritame tugineda sellele, et USA-ga positiivselt suhtleme ja president von der Leyen on palunud, et me oleksime võimalikult konstruktiivsed suhetes USA administratsiooniga ja Davoses olid kohal president Trump ja president von der Leyen. tehnoloogia, energia. mina olen kaks korda viimasel nädalal olnud Washingtonis juba ja tõesti üritanud tagant tõugata seda positiivset agendat et me koos tegeleksime meie väljakutsetega ülemaailmselt ja kahepoolselt. ja ma kordasin üle, mida me arvame ehm, turule juurdepääsust, põllumajandusest ja muudest küsimustest ja vaatame siis, kuidas nüüd edasi liikuda lähinädalatel. vaatame, kas õnnestub meetmete pakett esitada, ehm, mis tugineb praegusele mandaadile ja viib edasi meie suhteid. Ehm, veel üks asi mis on nüansirikkam, on meie suhted Hiinaga. märtsi lõpuks on meil mõned plaanid. tõenäoliselt ikkagi jääb see ära, Pekingis see kohtumine, aga me taha, saab näha ja me tahame ka jälle rääkida meievahelistest tingimustest ja samuti mitmekesistada meie suhteid Singapuri, Jaapani ja Vietnami lepingutele tuginedes. me, kui sellel edu on, siis me saame suurema mõjujõu. ja aitäh, et Vietnami leppe hiljuti heaks kiitsite. tänan teid. Euroopa Liit peab ka teistes valdkondades aktiivne olema, näiteks kliima ja kaubanduspoliitika instrumendid saavad ka aidata meil täita kliimaeesmärke näiteks roheline kaubandus ja tootmine, Pariisi leppe täitmine ja need arvestamine meie kaup, tulevastes kaubanduslepetes, aga saame kaugemale minna. vaatame, kus on veel vaja instrumente ja näiteks see eh, piiriülene süsinikumaks. Eh, see annab meile jah, nüansirikkama lähenemisviisi kaubandusele me tahame, et ka kaubandus annaks panuse jätkusuutlikuma maailma kujundamisse. ja kaubanduspoliitika peab edendama multilateraalseid standardeid, mitte ainult keskkond, vaid ka tööõigus, inimõigused ja nii edasi. Eh, samuti kaubandus- ja tööstuspoliitika omavaheline suhe. komisjonilt on tulnud ettepanekuid, on tulemas ettepanekuid tööstuspoliitika kohta lähinädalatel. nüüd kaubandus, tehnoloogia, turvalisus, kuidas need kõik omavahel ühilduvad, see on enneolematu väljakutse. me tahame olla avatud, tugineda multilateraalsusele ja vastastikusele kasule. ja veel üks valdkond, millest te juba teate mis vajab tähelepanu, on edasi liikuda rahvusvahelise hangete instrumendiga. see ei ole õiglane, kui me jah, tahame avada küll oma väga, juba väga avatud siseturu, kui meil ei vastata sama võrdväärse kohtlemisega. nüüd jõustamine. jah, me kasutame kaubanduskaitsemehhanisme tõhusalt ja meie jõustamismäärust me praegu täiendame ja mõtleme, milliseid instrumente veel vaja on. mitte ainult suhetes USA ja Hiinaga, aga ka Ühendkuningriigiga. ja mandaat on meil selleks ja me tahame ka kaubanduse jõustamise peaametniku kohta. see on eh, asedirektori tasand peadirektoraadis ja tal saab olema oma personal ja tähtis on, ülesanne on tal täita, et kaubandustõkkeid kõrvaldada ja samuti töönorme ja kliimakaitsega tegeleda. ja tema siis juhib direktorite tööd peadirektoraadis ja kannab ette sidusrühmadele ja ka teile siin, teie komisjonile ja samuti on meil mehhanism äh, ette nähtud, millega saab kaebusi esitada ja kõik see läheb kirja poliitilisse dokumenti, mis avaldatakse lähinädalatel ja siis kaasame ka teid. nii et kindlasti tahame siis ka kuulda, mida teie sellest dokumendist arvate, kui ta ilmub. nii et avatus on midagi, mida me tahame, aga see avatus on kahesuunaline tänav ja meie oleme kõige läbipaistvam äh, Äh, kaubanduspoliitika vallas äh, asutus maailmas tänu volinik Välströmile. Mm, ja me ka suurendame dokumente hulka, mis on online kättesaadavad. me tahame, et ka avalikkus oleks kursis läbirääkimistega kõikides etappides enne ja pärast lepingu sõlmimist ja tahame suuremat usaldust kujundada. me tahame, et inimesed oleks kaasatud meie plaanidesse ja jätkame selles vaimus ja eile kuulutasin välja uue algatused, mis tähendab, et komisjon avaldab äh, otsused liikmesriikide taotlustele, äh, mis puudutab läbirääkimisi kahepoolsetes investeeringuslepingute üle äh, kolmandate riikidega ja tegin kolleegiumile ka ettepaneku, et veel avaldame dokumente, näiteks soovitused, mida me anname läbirääkimiste pidamiseks lepingute üle, kus on suures hulgal kaubandussätteid. ja teen ka ettepaneku laiendada komisjonide aruandekohustust, kui meil toimuvad kaubandusläbirääkimised ja need komisjonid luuakse nende pidamiseks, kõik see suurendab aruandekohustust ja läbipaistvust. ka kriitiliste kaubanduskaitse alaste kohtumiste mm, dokumendid tahame ka avalikumaks muuta. aga loomulikult aeg-ajalt on vaja ka konfidentsiaalseid tegutseda, aga me oleme valmis olema avatumad tulevikus, sest ka üldsus peab teadma, kuidas me ebaõigluse, ebaõiglaste kaubandustavade vastu võitleme, kuidas me ennast kaitseme. ja see, siin on väga oluline ka läbipaistvuse määrus meil Need on mõned ideed, mis on juba välja kuulutatud, aga läbipaistvusest ei piisa. meil on vaja inimestega tihedamalt suhelda. Eurobaromeeter näitas, et inimestel on küsimusi, kõhklusi ja kahtlusi, millele tuleb reageerida. ja see on meie ülesanne nüüd. ja me tahame pidada kodanikuühiskonnaga dialoogi ja väga hea, et ka parlament sellega tegeleb, ma olen väga huvitavat materjali näinud siin, videoid, parlamendist ja ka tunnistusi kuulanud. tähtis on, et mõistetaks, kuivõrd väärtuslik on meie kaubanduspoliitika. nii palju siis ma tahtsingi teile rääkida, nüüd olen valmis vastama küsimustele. Ähm, suurepärane, äh, volinik. mis puudutab läbipaistvust, siis tõite häid uudiseid, suur tänu selle eest. läbipaistvus on määrava tähtsusega meie kaubanduspoliitikas. annaksin nüüd sõna fraktsioonide esindajatele, igaühele neile eh, siis eh, ja kõigepealt kolleeg Vood. suur tänu, esimees, aitäh volinik Hauganile, et te olete täna tulnud meie komisjoni ette. minu küsimused puudutavad WTO eh, e-kaubanduse teemalisi läbirääkimisi. kõigepealt, kas saate meile anda uuemat infot läbirääkimise seisukohta eelmise nädalaga, mida saavutati, millega komisjon praegu tegeleb, kuidas te kasutate aega kuni ministrite kohtumiseni, et teha edusamme selles vallas ja võib-olla saate öelda paar sõna ka selle kohta, kas eelmisel nädalal saavutatud tulemused ütlevad midagi äh, ka selle kohta, millised võiksid olla edusammud järgmises läbirääkimiste voorus. see on ju keerukam, kui räägime andmevoogudest, küberturvalisusest. ja siis äh, veel sarnasel teemal. kas te näete paralleele digiteenuste äh, akti ja WTO läbirääkimiste vahel e-kaubanduse üle. kui see nii on, eh, siis kuidas teete koostööd teiste volinikega sel teemal? aitäh, sotsiaaldemokraatide poolt Käslin Bremp, palun. suur tänu, volinik. suur tänu, et olete siia tulnud. on äärmiselt oluline, et meil toimub mõttevahetust teie prioriteetide üle ning Intokomisjoni prioriteetide üle. mina tahaksin tuua välja selle seose ehm, järelevalve nõusoleku ja uute kaubandusläbirääkimiste vahel. tundub, et see on väga lai te temaatika, aga see on oluline. meil toimus just madalmaades arutelud seda heakskiitmise üle sel ehm, teemal, kirjutasite ka kirja äh, madalmaad valitsusele ja parlamendile, kui ma ei eksi, ning ma panin tähele, et siin on kaks minu meelest väga olulist aspekti, mõeldes tulevikule. kõigepealt, kui minna selle arutelu tuuma juurde, siis kõik, mis on seotud investeeringute kaitsega, ISDS-ist äh, äh, edasiminekuga, aga me näeme madalmaadusega paljudes teistes liikmesriikides, äh, et ähm, tuntakse suurt muret, kuidas siis äh, ICS ISTS-i asemel toime hakkaks, ütlesite oma äh, oma kirjas, et läbipaistvuse nimel siis ametkonnad nimetavad äh, sõltumatud kohtunikud ning seejuures kasutatakse ka, ka äh, kodanikke. ja see oli, oli minu jaoks väga märkimisväärne, võib-olla saate paar sõna selle kohta öelda, et äh, kuidas siis kodanikkonda kaasatakse. meie jaoks on muidugi olulised äh, teemad, kõik, mis puudutab lihatooteid, horm- äh,, hormoone ja ka pestitsiide näiteks, et kuidas on võimalik, et need pestitsiidid, mis on Euroopa Liidus keelatud või osaliselt keelatud, kuidas äh, nad äh, siis ikkagi jõuavad meie turgudele, kuigi nad meie standarditele ei vasta. see puudutab ka näiteks kliimanõudeid. Äh, kui oluline on see, et need peatükid, mis neid äh, teemasid puudutavad, et neid jõustataks hoolikamalt ning rakendaks ka sanktsioone. ma arvan, et on viimane aeg seda teha, sest et vastasel juhul muutub olukord väga keeruliseks kõigi tulevaste vabakaubanduslepingute puhul nüüd kirjas ütlete ka, et see siis puudutab DSD-d, et me peame mõtlema sellele, kas peaks muutma poliitikat. ma tahan väga selgelt öelda, et me peame alustama arutelu selle teemale sel aastal, kuidas me saame DSD peatüki muuta selliselt, et seda paremini jõustatakse ning kasutatakse sanktsioone. aitäh! järgmine kolleeg on kas-. aitäh, me võtsime just vastu vabakaubanduslepingu Vietnamiga, see sai parlamendilt laialdase toetuse. mulle tundub, et see oli väga selge väljaütlemine vaba kaubanduse, aga ka jätkusuutliku kaubanduse nimel. usun, et me suutsime äh, saavutada enne hääletust äh, väga palju, selle, anti väga palju lubadusi äh, ning nüüd on meil ees väga palju tööd. me peame tegelema selle lepingu järelevalvega. minu küsimus on, milline on äh, teie seisukoht, milline peaks olema uue peajärelevalveametniku roll selles? minu teine küsimus puudutab Hiinat. hiljuti ütles äh, Hiina suursaadik Rootsis, et Hiina äh, kavatseb äh, seada Rootsile kaubanduspiirangud ja see ähvardus tuli pärast seda, kui kultuuriminister andis auhinna Kim Haile, kes on siis Rootsi äh, kirjastaja, kelle, kes on Hiinas juba neli aastat äh, vangistuses ja ootab äh, kohtuistungit. nii et äh, mind huvitaks teie vaated sellele juhtumile, kuidas me saame Euroopa Liiduna reageerida selliste ähvarduste puhul meie globaalses maailmas, see on muidugi täiesti vastuvõetamatud. minu kolmas küsimus on aga nagu äärmiselt põnev, see puudutab rohelist kokkulepet ja, ja süsinike, süsinikumaksu. me just alustasime arutelusid uute meetmete üle, kuidas seda kasutada võitluses kliimamuutustega ja tahaksin küsida, kas teil on juba olnud võimalust arutada seda teemat teiste riikidega, teiste piirkondadega? kas on näha, algatusi ka mujal maailmas, kas on teisi riike, kes selliseid ideid kaaluvad, näiteks Kanada, kas oleks võimalik leida partnereid ja teha koostööd selles vallas? et võidelda kliimamuutustega üleilmselt. aitäh! suur tänu ja järgmiseks ID fraktsiooni nimel härra Elver Hüve. aitäh, esimees, aitäh, härra volinik. ma jätkan prantsuse keeles Ehm, mul on, mul on kaks küsimust. üks on ühel äh, äh, ajal nii väga üldine kui ka väga isiklik härra volinikule. kas te ei karda, et te jääte varsti väga-väga üksi? ma hiljuti äh, rääkisin äh, Aasia võimuesindajatega ja me tegime väikese arvestuse äh,. kaks kolmandik kokku maailma riikidest ja suur protsent rahvastikust kuulub äh, sellistesse riikidesse, äh, kus äh, arvatakse, et rahvusvaheline kaubandus ei ole nende riikide huvides, me ei räägi mitte protektsionismist, vaid väga realistlikust oma riikide huvide kaitsest ja väga palju nendest ei, paljud nendest riikidest ei ole huvitatud multilateralismist ja rahvusvaheliste organisatsioonide tugevdamisest. Äh, ka Euroopas äh, ei ole valijad väga positiivselt äh, meelestatud uute vabakaubanduslepingute suhtes us-, usutakse mitte ainult Hiina tõttu, et vabakaubanduslepingute tõttu kasvavad ohud toiduohutusele ja rahva tervisele meie liikmesriikide sees. kas te mitte ei karda, et te võite jääda natukene üksi nendes küsimustes ja kes on need liitlased, kes äh, aitavad äh, teil reformida WTO-d ja mitmepoolseid lepinguid jõustada. Äh, teine küsimus on selline, mille ma esitan kahjuks pigem prantslasena. hiljuti Äh, suure lennufirma juht avaldas äh, solidaarsust Prantsusmaa põllumeestele ja veinitootjatele, äh, kes on sattunud Prantsusmaa, kes on sattunud USA sanktsioonide või, või meetmete ohtmeks ja tundub, et need USA meetmed on siidud just nimelt selleks, et Euroopa sees sektoreid üksteise vastu nii-öelda tülli jääda. millised on teiepoolsed meetmed, et vältida selliseid lõhesid Euroopa Liidu sees, selliseid äh, tülisid Euroopa Liidus sektorite vahel? suur tänu ja Roheliste nimel Heidi Haudala. suur tänu, härra volinik, ma usun, et te jagasite häid uudiseid läbipaistvuse teemal. mul on väga hea meel, et te soovite jätkata ja tugevdada oma eelkäijate poliitikat Äh, kes äh, avalikustas ka läbirääkimiste mandaate avalikkusele selleks, et me mõistaksime, millest me räägime. minus tekitab küsimusi üks komisjoni võtmealgatustest, roheline kokkulepe, sellepärast et sellel on väga pealiskaudne roll välisdimensiooni äh, arendamisel ja ka väliskaubanduspoliitikat. kas teie ja teie teenistused on mõelnud nende seoste üle, kuidas muuta meie väliskaubanduspoliitikat nii, et see oleks kooskõlas Pariisi leppega? leppe ja selle nõuetega ja kuidas tagada seda, et tulevikus äh, ka teistest riikidest ja piirkondadest äh, saaksime näha Pariisi leppele vastavaid tulemusi, sest Pariisi lepe on siduv kõikide jaoks ma tahaksin küsida ka teatise kohta, mis puudutab äh, Euroopa uut tööstuspoliitikat, mis on äh, komisjoni tööprogrammis. kas te teate, kas plaanis on äh, seal käsitleda ka rahvusvahelise kaubanduse poliitikat ja kas teie jaoks on see ka võimalus seostada tööstusstrateegia Euroopa rohelise kokkuleppega just nimelt läbi rahvusvahelise kaubanduse mõõtme, ma usun, et et äh, see tegelikult äh, annaks võimaluse käsitleda äh, hoolsuskohustust tarneahelas, energiatõhusust ja muid selliseid küsimusi. suur tänu ja ja ECR-i nimel härra Bourgeois, suur tänu mm, volinikule ja ma pean ütlema, et me jagame teie ambitsioone saavutada vaba Äh, ja tugev kaubandus, äh, eriti praegusel majandusliku ebastabiilsuse hetkel. ja ma olen nõus ka sellega, et kaubandus peab olema äh, reeglitepõhine, me peame päästma multilateralismi ja WTO ja see on minu esimene küsimus. mul on väga kahju USA poolt võetud ühepoolsete meetmete üle, aga ähm, neil on teatud asjades õigus selles osas, mis puudutab Äh, menetluse kulusid, äh, ka nende vahekohtunike ülekoormust, äh, mis tuleneb sellest, et väga paljud reeglid ei ole enam kaasaegsete nõudmistega kooskõlas e, kaubandus, keskkonnanõuded ja nii edasi. milline on teie perspektiiv, kas te usute, et me jõuame siinkohal kokkuleppele, nii et me saaksime taastada selle multilateraalse organisatsiooni, ei peaks enam otsima selliseid kõrvalteid oma probleemide lahendamiseks. teine asi, äh, mis on väga oluline, on see, et me jõuaksime kokkuleppele USA, Hiina ja Indiaga äh, sest nagu te ise ütlesite, nagu te teate, et meil on geopoliitiline komisjon, millised on teie äh, seisukohast kõige olulisemad prioriteedid, ma usun, et Hiina osas tuleks tagada võrdsed võimalused, vastastikusus, tuleks äh, kaitsta õiglast tehnoloogiasiiret ja lõpetada riigiabi pakkumine nende poolt, et me saaksime võrdsetel alustel konkureerida. India osas võtsin teadmiseks teie üsna skeptilise seisukoha. kas te tõesti arvate, et äh, kokkuleppe leidmine on võimatu? isegi kui me räägime näiteks mingil määral piiratud kokkuleppest vabakaubanduse osas, näiteks ainult investeeringute kaitsest. Indial on kakskümmend kaks kahepoolset lepet kahekümne kahe liikmesriigiga nii et üldist investeeringute kaitset ei ole. nii et kas oleks äkki siiski võimalik jõuda vähemasti investeeringute kaitse kokkuleppeni ja mina usun väga ICS-i, ma usun, et see viimane ja viimane küsimus siinkohal ongi, et see, et kas see äh, lootus, mis on avaldatud Vietnami ja Kanada lepingutes, et ICS-ist võiks saada mitmepoolne vahekohtusüsteem äh,, kas te usute, et seda eesmärki on võimalik täita äh, nii, et meil oleks sõltumatud kohtunikud, käitumisjuhend, Äh, parem juurdepääs, äh, keeld pöörduda kohalikku kohtu, kohtusse, mis on paljudes riikides probleem, et kas te usute, et meil on tegelikult võimalik sellise multilateraalse, multilateraalse vahekohtusüsteemi poole jõuda? härra Scholz, uue suur tänu ja suur tänu, härra volinik, äh, selge sõnumi eest läbipaistvuse osas ja ma saan kinnitada, et minu fraktsioon pakub siin selget tuge äh, ja ka võimalust konsulteerida kodanikega välispoliitika osas, selleks et kodanikud mõistaksid, kuhu meie väliskaubandus kahekümne esimesel sajandil liigub ja see toob mind esimese küsimuse juurde. USA meedia äh, väitel olete te pakkunud äh, kompromisstehingut USA-le äh, Äh, teatud tollimaksude osas, mis puudutavad äh, põllumajandustoodanguid, selleks et tagada null protsendiga tollimaks äh, tööstustoodetele. allikaks oli üks kiri, kas te kinnitate seda, kas te usute, et see on osa teie mandaadist ja kuhu suunas need läbirääkimised on liikumas, arvestades, et terase, alumiiniumi, autode, lennukite osas on siin väga kriitilised teemad. teine küsimus, äh, ma tõstataksin ka Hiina, nagu kolleegid mainisid, tegemist on suure väljakutsega. ma ei usu, et vastastikusus võiks olla ainuke kriteerium väliskaubandussuhete äh, osas Hiinaga, sellepärast et neil on miljard inimest äh, ja kui meie tarbiksime sama palju kui nemad, siis ei jääks maa peale kuigi palju ressursse alles. kas teie usute, et me võime jõuda poliitilisele kokkuleppele Leipzigis äh, esialgse kokkuleppe osas, mis oleks võrreldav oma standarditelt Vietnamiga? ja nagu mainiti ka küsimus on ka selles, kui suurel määral me tuleme vastu kestliku arengu väljakutsele. et seitsmeteistkümnes äh, säästliku arengu eesmärk äh, võiks olla ka võrdlusalus meie rahvusvahelises kaubanduses. kas me peaksime väliskaubanduspoliitikas rõhutama ka rohkem äh, Äh, ringmajanduse olukorda, sealhulgas muidugi ka DSD peatükki äh, ja siis me saame ka hinnata äh, läbi koostöö kolmandate riikidega nende võimekust näiteks koha peal vastavalt standarditele toota. suur tänu ja volinik, minu poolt veel viimane küsimus esimese vooru lõpuks. punkt kolm teie kodutööst puudutas Äh, aktiivset toetust äh, hoolsuskohustusele tarneahetas, ahelas. meie poolt tuleb varsti välja äh, õigusloomeline raport ja ka nõukogu tegeleb teemata, teemaga. Nad toetavad vastava õigusakti väljatöötamist. kas teil on mingisuguseid mõtteid selles osas, kuidas paremini toetada seda protsessi. nii et esimene voor ja teie võimalused. on e-commerce. jah e, e-kaubandus. Äh, jah, te küsisite, et kuidas on edasiloo liikumine olnud, härra Poporn. meil on äh, uute uus andmete strateegia praegu väljatöötamisel ja seondub ka e-kaubanduse ja WTO-ga. me mõistame, et Euroopa Liit tahab olla iseseisev nendes küsimustes, aga me peame mõistma, et andmete voolu puhul peab eraelu puutumatusest kinni pidama. aga samas äh, riikide piire ju andmevood ei tun-, tunne. nüüd tööstusandmed, mida praegu kogutakse, mis loovad töökohti äh, Euroopa Liidus paljudele firmadele on ülioluline. WTO-s me teeme ettepanekuid, me tahame, et online tehinguid soodustada, et oleks ka e-lepingut ja e-allkirjad aktsepteeritavad ja et kõik muutuks lihtsamaks. peab olema usaldus veebikeskkonna vastu. E, peab olema kindel, et isikuandmeid kaitstakse, eraelu e, puutumatus on tagatud Äh, härra me Facebook äh, ka lubas siin üht-teist ära teha äh, hiljuti ja ütles, et mõistab meie muret andmete turvalisuse pärast. jah, elek-, tollimaksud elektroonilistele ülekannetele piiriüleselt, kui tarkvara, videot, muusikat alla laetakse, tegeleme sellega samuti muude teemadega, need on lihtsalt näited ähm, meie eesmärkidest, aga me liigume edasi läbirääkimistel. Äh, USA ja meie oleme lähenenud nendes küsimustes. Äh, siin me oleme tõesti ühel meelel, kui me mujal ei ole, siin küll, me tahame, et tarbijatel valitseks usaldus. ja samas on vaja tagada, et Euroopa Liit tõttu kuidagimoodi ei kahjustaks andmete lokaliseerimise teema. praegu on tõsised läbirääkimised ka Ühendkuningriigiga tulemas, see on üks probleemne valdkond. jah, me juuni lõpuks Nursultanis ühele poole nende asjadega ei jõua kindlasti, aga me tahame tublisti edasi liikuda ja võib-olla aasta lepi-, lõpuks oleme e-kaubanduse vallas kokkuleppeni jõudnud. aga see sõltub ka teistest osapooltest. Need dokumendid, mis täna avaldatakse, tegelikult on digiteenuste akti kohta, mis tuleb aasta lõpul, nii nagu härra Breton lubas. seegi seondub e-kaubandusalaste läbirääkimistega Kätlin, teil on õigus. Äh, jah, ma olin äh, kontaktis Hollandi ametivõimudega ja üritasin ka hajutada seda desinformatsiooni, mis levib inimeste hulgas. jah, me selgitasime neid küsimusi ka, millest me ühel meelel oleme mõnikord äh, saadakse asjast valesti aru ja komisjon sellisel juhul jagab hea meelega selgitusi ma ei hakka siin spekuleerima, et milline on see lõpptulemus järgmisel nädalal, aga igatahes ma tervitan seda, mis käesoleval nädalal aset leidis. Hollandil võib-olla on raske eh, positiivselt hääletada, aga kolm, kolm häält jäi peale ja igasugused võidud Hollandis on sellise väikese, on üsna tagavägised hääletustel ja ka kolme häälega otsustatakse. nii et reeglitepõhine kaubandus ja pidades silmas, kui suur on Hollandi eksport, sada kuuskümmend miljardit eurot. see on kolmkümmend protsenti rohkem kui viis aastat tagasi teil Teie olete üks liidreid kaubanduse vallas ja ka jätkusuutliku kaubanduse vallas ja inimesed mõistavad seda. nüüd Kanada süsteem ja ICS, see on huvipakkuv. jah, öeldakse, et mida me siis tahame teha ka Kanada leppe kontekstis ja me vaatame praegu, proovime, et kuidas see kõik toimima peaks hakkama ja ma saan paari nädala pärast kokku Kanada võimudega, et seda süsteemi juba põhjalikumalt käsitleda ja ma tahan, et see oleks võimalikult kaasav, et kodanikuühiskondki oleks kaasatud ja ma jagan teie põhimõttelist seisukohta siin. nüüd pestitsiidid ja kolmandad riigid. me suhtume asja tõsiselt, pestitsiididest suhtume tõsiselt aga meil kas on teadusepõhine lähenemisviis või ei ole seda. jah, see on vaidlusteema ka siin kojas. mina isiklikult leian, et meil on teaduspõhine lähenemisviis, aga põllumehedel on vaja pakkuda alternatiive. kui me mingi toote keelustame ja kas see siis on, see keeld on põhinenud teadusandmetel või mitte, on teine küsimus. meie volinik kavatseb selgitada komisjoni seisukohta juba õige pea siin veel märtsi lõpuks on tulemas ettepanekuid meilt, aga tarbijaohutus on alati olnud meil peapõhimõte, kui kõneks on pestitsiidid Euroopa Liidus ja teadusepõhine lähenemisviis. me võib-olla oleme kaugemale läinud munade tootmises Mercosuri ka me eh, tegime läbi kontrollimise protseduuri selle kohta, kuidas neid mune toodetakse ja vaatame, kas mõni teinegi toode teeb selle kontrolli läbi lähitulevikus, saab näha. aga ma arvan, et põllumajandusvolinik võtab sel teemal sõna. toit, mida meie kodanikud söövad, on pestitsiidide vabad või nende jääkide vabad Äh, ja ka nüüd äh, põllult põskestrateegia siis tagab suurema auahnuse, kui tahetakse. nüüd kaubanduse jätkusuutlikkuse, jätkusuutliku arengu alased sanktsioonid. jah, äh, kui sanktsioonid hakatakse ähvardama, siis kokku leppida ei õnnestu. aga see on kõik teie kätes mida te tahate saavutada, aga ma oma kogemuste kohaselt võin öelda, et kui me lähtume Pariisi leppest, ettevõt-, ettevaatuspõhimõttest, siis see on hea, aga jah, võib-olla tõesti peaks kaubanduse jätkusuutliku arengu peatükk auahnem olema. nüüd ma tulen selle kaubanduse jõustamise peaametniku juurde. jah, tuleb ka dokumente, eh, mida te siis saate arutada ja saate ka öelda, kuidas selle ametiisiku rolli eh, tahate tugevamana näha. aga tähtis on see, mille, see, mille me otsustame, ka toimiks. meie uuringud näitavad, et VKE-d saavad vaid kolmkümmend viis protsenti kaubandusest kasu eh, meie vabakaubanduslepingutest kasu, see on väga vähe. Eh, kuidas nüüd rohkem infot jagada neile, kuidas eh, VKE-de huvides paremaid instrumente kavandada? ma jah, tahan uusi võimalusi luua VKE-dele, aidata eh, neid, et nad saaksid suuremat kasu vabakaubanduslepingutest ja kaubanduse jõustamise peametnik ka täidab neid ülesandeid. tähtis on, et VKE-de ligipääs kaubandusele laieneks, et kaubanduslepingutest tõuseks neile suurem tulu. meil on vaja siin koordineeritud jõupingutusi. ma ei teadnud, et hiinlased ähvardasid Rootsit, võib-olla täpsemalt räägiti sellest, ma ei ole selle teemaga kursis. ma ei hakka hea meelega kui te annate mulle üksikasjalikumat infot, tegelen sellega ja nüüd, mis puudutab süsinikumaksu piiridel, seda ütleme, siin ma jah, pigem sõna maks ei kasutaks. ütleme, see on hüvitamise mehhanism. jah, me ütlesime, et see peab olema WTO reeglitega kooskõlas. nii et see juba tähendab üht-teist jah, on erinevaid seisukohti, kuidas see mehhanism peaks välja nägema, härra Gentiloni tõesti eh, tahab läbi viia korraliku hindamise aastal kaks tuhat kakskümmend ja ma ei arva, et järgmise aasta keskpaigani eh, ettepanekuid komisjonilt tuleks. me ei venita, aga me tahame tagada, et et süsinik oleks õiglaselt hinnastatud ja Euroopa rohelepe äh, Eh, on jah, tugevasti mõjutanud selle mehhanismiga edasiliikumist. meil on juba heitekaubanduse süsteem, mida me tahame laiendada uutelegi sektoritele. E, igatahes härra Gentiloni on siin väga avatud. ja see on juba hea algus, kõigepealt mõjude hinnang ja hea meelega tulen siis teie komisjoni ette võib-olla aasta lõpupoole ma ei tunne ennast üksildasena kaubandusvolinikuna mul on kolmkümmend üks kaubanduslepingut seitsmekümne ühe riigiga, see ei ole üldse paha. Äh, jah, äh, me tahame, et sisu oleks ennekõike esiplaanil, mitte lepingu sõlmimise kiirus. vaatame, kuidas kujuneb tööstussubsiidiumite teemaga ja tehnoloogia siirdega lood meie suhetes Hiinaga, me ei taha kuidagimoodi oma firmasid halvemasse olukorda panna. aga see puudutab kõiki riike, mitte ainult Hiinat, nii et me tahame kasutada neid mehhanisme, mis meie käsutuses on, et meil oleksid ühesugused tingimused, ükskõik kas tööstustoetused või keskkonnanormid või töötajate õigused või toiduainete nõuded mul on väga palju toetajaid WTO-s, teil on võib-olla hea meel teada saada. WTO reformimisel meil on kuusteist osalisriiki, kes on sellele mitmepoolsele süsteemile, vahepealsele vaidluskoja süsteemile, mis peab meid nüüd vahepealsel perioodil aitama edasi ja see on hea. ja ma saan kokku ka kaheksateistkümnendal märtsil rühmaga, kes tegeleb nende teemadega ja vaatame, kas meil õnnestub edasi liikuda Nursultanis juunikuus. nii et Euroopa Liit on väga aktiivne ja üritab olla juhi rollis nii pea, palju kui võimalik. nüüd USA ja tariifid ja Airbus teema. Airbus on Prantsuse firma, nagu te teate, aga tal on satelliitfirmad teisteski liikmesriikides ja on kakskümmend kaks eh, liikmesriiki, kes on nüüd tariifidest mõjutatud ja meil sellepärast oligi WTO äh, vai-, äh, vaidluste lahendamise kogu tegelemas Airbusi äh, vaidlusega. ja viimastel nädalatel, kui ma olin USA-s ka, ma rääkisin, et Airbus Boeing, meie arvame, et meie Boeingi juhtumi võidame, aga USA arvab, et võib-olla trahvid eh, ei saa olema sama suured Boeingu puhul kui Airbusi puhul kehtestati. see on jah, suhtumise küsimus, vaatame juunikuus, kui otsus tuleb. Eh, aga ma tahaksin kokku leppida, eh, tahan, et kaasata praegu mõlemad lennukitootjad ja et tagajärgi vähendada. ja reedel jah, meedias oldi väga erutatud, et tohutu tult hakkavad tariifid tõusma ja et uuedki tooted lähevad tariifide alla, aga nii ei läinud ja see on väga teretulnud. ja ma tervitan seda, et USA on valmis järgmisel kolmekümne päeva jooksul meiega suhtlema, et kujundada ikkagi parem arusaamine omavahel. ma muidugi ei ole naiivne aga vähemasti tuleb ära kasutada see võimalus, mis on parim, kui meil pikka aega on olnud, see puudutab veinisektorit Prantsusmaal ja teisi sektoreid jah, et eh, Prantsuse veinide tariifid eh, tõusuhirmus, eksport eh, kasvas tegelikult, nii et, et eksport oli septembris-oktoobris väga kõrge, sellepärast novembris-detsembris eksport Prantsusmaalt vähenes. ühe protsendi võrra on kasvanud. Te saate võimaluse, saate. minul on arvud arvud näitavad üks protsenti aastal kaks tuhat üheksateist oli kasv. eksport kasvas, Prantsusmaa ütleb, et kahanes, ei, üks protsent kasvas aastal kaks tuhat üheksateist veini eksport Prantsusmaalt. nüüd roheleppe ja kaubandus ja Pariisi leppe, nagu te teate, Heidi, me oleme jah, seadnud eesmärgi, et Pariisi leppe sätted kajastuvad kõigis meie ulatuslikes kaubanduslepetes tulevikus. aga kaubanduspoliitikas on meil loomulikult äh, vaja kogu aeg mõelda roheleppe peale, kõike, mida volinikud teevad, arvestab roheleppega. see puudutab meie tööstusstrateegiat ja meie digistrateegiat kõik peavad kinni pidama eh, nendest põhimõtetest ja meetmetest, mis on ette nähtud roheleppes. härra Bourgeois, jah, WTO-st ma juba rääkisin, me eh, oleme reeglitepõhise multilateraalsuse poolt Euroopa Liidus ja oleme seda jätkuvalt ja teeme koostööd samamoodi mõtlevate riikidega ja me tahaks, et eh, ka britid ühineksid meiega siin. aga nüüd see vaekoja teema. me jah, ma olen paljuga nõus, mida USA on öelnud, et nad tahavad, et organisatsioon oleks tõhusam, toimiks paremini. aga kuuskümmend neli riiki peavad ühele meelele jõudma ja see on väga raske saavutada. aga me oleme valmis ettepanekuid kuulama. ma kohtusin India äh, välisministri ja kaubandusministriga ma ei arva, et lühiajaliselt meil nendega vabakaubandusleping sünniks. kaks tuhat viisteist me protsessi peatasime ja tingimused ei ole muutunud, et uuesti käivitada see protsess, aga me oleme valmis arutama nendega investeeringute kaitselepingut, kui nad teevad omapoolseid ettepanekuid, aga peavad olema head äh, jah, argumendid, me oleme valmis neid siis kaaluma aga nagu ma Katrin Van Bremtile ütlesin, ICS-süsteem on sõltumatu, siduv mehhanism, mis aitab tõesti vaidlusi lahendada. härra Schultz, Scholz, jah, ettepanekud, mis me teeme USA-le, tuginevad olemasolevale mandaadile, me ei ületa neid, alati ei maksa uskuda seda, mida te ajalehest loete. et kui ma ütlen, me oleme praeguse mandaadi pinnal siis see loomulikult äh, tähendab, et meil on väiksemad võimalused kokku leppida. me tahtnuks jah äh, rohkem ära teha sanitaar- ja fütosanitaarvaldkonnas. me ei ole valmis midagi tegema, mis meie norme selles valdkonnas alandaks või meie toiduainete norme alandaks. meil on piiratud mandaat, millele me tugineme, kui me suhtleme USA-ga. septembris eh, Leipzigis on, võib-olla oleme eh, kokku leppimas Hiinaga, ma ei ole siin väga optimistlik. Eh, koroonaviiruse tõttu on kohtumine tühistatud me tahaksime kokkulepet Leipzigi tippkohtumiseks, aga see tähendab seda, et juulikuuks peaksid olema asjad juba läbi räägitud. ma ei arva, et see on võimalik, aga me liigume hiinlastega edasi terves reas küsimustes, aga tööstustoetused ja sunniviisiline tehnoloogia siire, seal me ei ole palju edasi arenenud, edenenud. ma ei ütle, et me edasi ei liiguks, näiteks turule juurdepääsu vallas oleme edasi liikunud. Mm, ja ka jätkusuutliku arengu eesmärgid ja roheleppe me tahame kõikidesse meie kaubanduslepingutesse integreerida. ja Äh, siin küsiti jah, selle äh, hoolsuskohustuse kohta due diligence. Äh, jah, just peadirektoraat praegu viib lõpule kaks uuringut. ja see puudutab siis hoolsusnõude järgimist tarneahelas, alaseid uuringuid ja me arvame, et järgmistel nädalatel jõutakse sellega ühele poole ja lõppviimistletakse siis meiepoolsed ettepanekud aastal kaks tuhat kakskümmend. hästi, siis tuleme veel hiljem selle teema juurde tagasi, aga nüüd on veel üheksateist sõnasoovijat meie teises ähm, arutelu voorus, see tähendab, et igaühele täpselt poolteist minutit, mitte rohkem. Legri Spirere suur tänu, esimees, suur tänu, volinik, selle ettekande eest ja selle eest, et ähm, väljendasid ennast väga selgelt. mina tahaksin rääkida sellest, et mainisid, et on vaja koordineerimist kaubandus- ja tööstuspoliitika vahel. mina tahaksin teada, kuidas see koordineerimine välja näeb ja kuivõrd saavad need kaks poliitikavaldkonda üksteist aidata, et parandada meie majanduse konkurentsivõimet. nüüd põllumajanduse teema. Teie, volinik, tunnete väga hästi selle sektori probleeme. palju kurdetakse selle üle, et ei ole vastastikusust kolmandate riikidega, ehk siis neile ei kehti samasugused nõuded samas nemad aga seavad oma nõuded, kuigi nad ei pea kinni meie, meie rangetest äh, keskkonnanõuetest. et neil on eelistatud juurdepääs meie turule ja see ei ole neile kuigi kulukas. ma tahaksin teada, kas selles äh, vallas saaks midagi ära teha. nüüd, mis puudutab säästliku arengu eesmärke üldised äh, tariifsed soodustused, inimõigused, need on kõik omavahel seotud. pean ütlema, et mulle valmistab suurt muret näha, et alati läheb väga kaua aega, enne kui äh, pannakse tähele neid probleeme piiridel, et võib-olla on siin võimalik äh, midagi ära teha, et asja parandada. palun järgmine kolleeg. aitäh, volinik, et olete siia tulnud ja on väga hea, et meil on võimalus struktureeritud dialoogiks et arutada neid teemasid, mis välja tõid ja kõigepealt pean ütlema, et minu hinnang sellele hääletusele eile madalmaades on küll veidi teistsugune kui teie hinnang, see tulemus oli nii napp, et tekib küll küsimus selle suuna osas, mis komisjon on võtnud kaubanduspoliitikas väga paljud kodanikud ja suur osa parlamendist suhtus väga kriitiliselt sellesse suunda. ma arvan, et ei saa väita, et siin on nagu kommunikatsiooniprobleem, vaid see on tõesti kri-, kriitika ja kahtlused. võib-olla saate midagi selle kohta öelda. nüüd, mis puudutab DSD peatükki, siis muidugi meil ei ole siin täielikku üksmeelt siin kojas, aga nii me ju äh, siin ei töötagi. me, enamus parlamendis siiski otsustas ähm, juba ähm, detsembris, et soovib äh, see et seda peatükki jõustataks. nüüd veel väga lühidalt, mul on väga hea meel, et te seda mainisite, et kliima on tul-, kõigis tulevastes kaubanduslepetes mm, teemaks. ma tahaksin, et te selgitaksite, täpsustaksite, mida te peate silmas, millised kaubanduslepingud, minu jaoks peaks see kehtima ka neile eh, vaba, vabakaubanduslepingutele, mille üle praegu käivad läbirääkimised, nii et kas see käiks ka näiteks Austraalia Uus-Meremaa kohta? ja siis väga kiirelt veel pestitsiidide küsimuse juurde, kaks kolleegi juba tõstatasid selle. kodanikuühiskonna informatsioonivabaduse äh, taotlus oli, see näitas, et et paljud riigid, USA ja ka teised avaldavad survet, et need pestitsiidide kohta käivad nõuded lõdvendaksid, et ma tahaksin teada selle kohta ja tahaksin kinnitust, et meie standardid ei lõdvene. aitäh ja kolleeg Rafale, palun. aitäh, esimees, jätkan hollandi keeles volinik, äh, suur tänu, et olete siia täna tulnud. ma väga loodan, et tulevikus näeme teid äh, siin Väliskaubanduse komisjonis sagedamini. rahvusvahelise kaubanduse tulevik on kõike muud kui selge, nagu oleme sel nädalal näinud, siis äh, rahvusvahelistele kaubanduslepingutele on vaid piiratud toetus ning me seisame silmitsi suurte raskustega, kui me jätkame seda võetud suunda ka tulevikus. eile eh, siis hääletas Madamale parlament, et toetab CETA-t väga väga napi tulemusega, on ka teatavaid kahtlusi, kas ülemkoda samuti kinnitab eh, selle otsuse. kas te saaksite kirjeldada äh, milliseid samme te kavatsete astuda, kui mõni liikmesriik ei nõustu ratifitseerima CETA-t või mõnda teist vabakaubanduslepingut? millised oleksid selle tagajärjed? ja selles valguses, milline on teie meelest Euroopa väliskaubanduse tulevik? see on suur raskus, mis mees seisab, et kuidas kujundada kasutada rahvusvahelist kaubandust selliselt, et, et maailm muutuks paremaks paigaks. ja veel üks küsimus, nagu te teate, siis meie jaoks on väga oluline, et äh, jätkusuutlikkus oleks ka osa vabakaubandusleppest, kuidas me saaksime selleni jõuda? järgmine kolleeg, äh, aitäh, et olete siia tulnud, volinik, jätkan itaalia keeles. mina tahaksin keskenduda USA-le teame, et siin on tegemist suure probleemiga paljude sidusrühmade jaoks, me peame leidma viise, kuidas leevendada seda kaubandussõda, mis praegu on käimas. kõik on sellega kursis, paljud sidusrühmad on väga mures näiteks toiduohutusega seonduvate probleemide üle. pestitsiidid on teema, millest oleme palju rääkinud. aga minu küsimus oleks kas oleks mõeldav selliste toodete vastastikune äh, vastastikune tunnustamine, mida kasutatakse liha puhastamiseks. ja siis, kas komisjon kavatseb äh, ka kasutada nõuetele vastavuse hindamise puhul selliseid äh, Mm, Euroopa Liidu nõudeid, mida USA peab mittetariifseks tõkkeks. ja lõpetuseks, kuidas komisjoni ja kuidas äh, komisjon hindab uute GMO mm, toodete kohta käivaid nõudeid, kas, kas ähm, neid tooteid äh, kavatsetakse piirata? ja härra volinik, te ütlesite, et kaubandus on tööriist kestliku maailma loomise teel. kas te olete selles kindel? komisjon vaatas täna hommikul läbi äh, kaubanduspoliitika äh, ja me ei näe mingisuguseid muudatusi lepingutes ja seal ei ole äh, ei sotsiaal- ega keskkonnanõudeid, neid ei ole olnud minevikus ja neid ei ole ka tulevikulepingutes Äh, kuidas me saame äh, sõlmida rohelise kokkuleppe ja täita kliimaeesmärke, kui me peame läbi äh, rääkimisi invest-, Indoneesiaga või Austraaliaga, kelle keskkonnaalased valitused on val,, valikud on olnud katastroofilised nii et äh, meile kinnitatakse, et kõik läheb hästi, aga mina arvan, et kõik ei lähe hästi. Äh, äh, meil on tänapäeval USA poolt täielikult agressiivne poliitika, nad lähtuvad doktriinist, mille nimi on USA õiguse äh, Äh, ekstraterritoriaalsust, püütakse sanktsioneerida Euroopa ettevõtteid, kes äh, tegelevad Nord Stream kahega, kuidas komisjon äh, reageerib mitte kuidagi, räägitakse läbi mini-TTIP-s ja midagi muud ei tehta, nii et minu jaoks see olukord on muret tekitavam ja me peaksime tagama, et Euroopat paremini öö, austataks. proua Poikmann, suur tänu, härra juhataja, härra volinik, mul on ka mõned küsimused, esimene puudutab inimõigusi. Äh, te rääkisite, et Kambodža äh, osalemine tariifsete soodustuste süsteemides tuleks ajutiselt peatada, äh, te ütlesite, et inimõiguste küsimused ei ole läbiräägitavad ja vaatamata edusammudele ei ole need piisavad viimasel ajal on toimunud ka arutelud näiteks äh, Vietnami osas ja ma hea meelega kuuleksin, millised on need kriteeriumid inimõiguste valdkonnas, äh, mida komisjon saab kasutada tulevaste kaubanduslepete puhul just nimelt äh, üldiste soodustuste süsteemi puhul, selleks, et eristada erinevate riikide olukorda ja selleks ka, et Äh, välisteenistuse seisukohad oleksid äh, järjekindlad, just nimelt äh, võttes arvesse näiteks väljaütlemisi Vietnami osas ja kuidas rakendada seda nulltolerantsi lapstööjõu osas. teine küsimus puudutab sooküsimusi kaubanduses. komisjon ja teie ise olete mm, rõhutanud, et seda küsimust on vaja arvesse võtta võtta nii äh, keskkonnamõjude hindamisel või mõjude hindamisel kui ka lepingute sõlmimisel ja kolmandaks, äh, eelmisel aastal võeti vastu äh, väliskaubanduse taksonoomia ja see tuleb kok-, mm, viia kok-, tuleb viia siis vast-, vastavusse meie praeguste poliitikatega, ega see ei tekita probleeme meie põhimõtete järgimisega. härra Andrus, palun. Um... aitäh, esimees ja tere tulemast, volinik. minu küsimused puudutavad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelisi läbirääkimisi, eriti Põhja-Iirimaa staatust. nagu teate, siis eh, see on sätestatud protokollis ja see asetab meid täiesti pretsedenditusse olukorda, mis puudutab Euroopa Liidu suhteid kolmandate riikidega mul on küsimus ka selle kohta, kas on kaalutud seda, kas Põhja-Iirimaa saaks äh, Ähm, saaks samuti kasu ähm, tulevastest vabakaubanduslepingutest, kas oleks võimalik kuidagi ärgitada kolmandaid riike kohtlema Põhja-Iirimaad ähm, sarnaselt nagu teisi Euroopa Liidu riike? tulevikus võttes arvesse neid äh, ainulaadseid äh, poliitilisi ja majanduslikke äh, aspekte, minu hulgas on väga oluline ka rahu säilitamine või ka ühtset äh, energiavõrku Iirimaaga. nüüd, äh, kui kui siis kolmekümne esimeseks septembriks kaks tuhat kakskümmend ei ole kõik liikmesriigid ratifitseerinud äh, Mm, ähm, kaubanduslepingut äh, Ühendkuningriigis, mis see endaga kaasa tooks? aitäh, kolleeg Rene Makras, palun. aitäh, esimees, mul on kaks küsimust, esimene puudutab äh, kaubandusläbirääkimisi Ühendkuningriigiga, me kuuleme Ühendkuningriigilt väga palju erinevaid sõnumeid selle kohta, mida nad loodavad vabakaubandusleppest saada. oleme kuulnud, et Ühendkuningriigi et visiooni keskmeks ähm, Äh, aspektiks on see, et nad soovivad ise oma reegleid kujundada ja nüüd minu küsimus on, et kui nad ei kavatse äh, vastata meie standarditele, siis kas võib äh, tekkida olukord, kus tekib ebavõrdne konkurents Briti ettevõttega, kuidas me saaksime seda vältida? ja kas komisjon leiab, et oleks realistlik mõni teistsugune kaubanduse kokkulepe, näiteks Austraalia või Kanada kaubanduskokkulepe sarnane ja minu teine küsimus puudutab USA-d madalamas on selline ütlemine, et kui, et kui kaks koera kaklevad ühe kondi üle, siis vahepeal äh, kolmas napsab selle ära äh, ja jookseb sellega minema, nii mina kardan, et siin võib tekkida sarnane olukord äh, USA ja, ja meie Ühendkuningriigiga. ma tahaksin küsida, et ähm, kui, kas näiteks avalike teenuste puhul, avalike hangete puhul, vabandust, on ka äh, siin mingid liikumist toimunud? kolleeg Said, palun. aitäh. tahaksin tänada eelmist kõnelejat, sest et tema küsis juba ära ühe minu küsimuse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste kohta, nii et selle saan ära jätta. niisiis on mul nüüd ainult üks küsimus veel, see puudutab Hiinat. kuulasin eelmisel nädalal, kuidas Müncheni julgeolekukonverentsil võttis sõna härra Borrell, kes ütles, et USA ja Hiina vahel on üha tugevnev bipolaarsus ja Euroopa Liidu oleme ettevaatlik, et mitte jääda siin hammasrataste vahele. minu küsimus on, et kuidas see sobitub teie kaubanduspoliitikasse, läbirääkimispoliitikasse Hiinaga, eriti kui räägime investeerimiskokkuleppest ning võttes arvesse ka praegust äh, kriisi seoses viirusepuhanguga, sest et ka see mõjutab ju teataval määral käimasolevaid läbirääkimisi. aitäh, Paolo de Castro, palun. suur tänu. aitäh, esimees, kõigepealt tahaksin tänada volinik Hõõganit selle eest, et teie strateegia meie suhetes Ameerika Ühendriikidega on toiminud päris efektiivselt tundub, et hetkel on siis äh, püsima jäänud staatus quo ja see on väga hea. nii et äh, teie strateegia, teie strateegiat oleme näinud WTO-s, meil on õnnestunud kehtestada USA toodetele ka vastutariifid. mis puudutab Kambodžat, siis äh, oleme kuulnud, et seal on probleemid inimõigustega kuid ma olen mures, et ähm, järgmise aasta jaanuaris vastavad kaitseklauslid aeguvad, mis siis puudutavad inimõigusi, et võib-olla saaks kasutada seda delegeeritud õigusakti, et kehtestada selline tingimus, et kui turutingimused jäävad samaks nagu praegu, siis komisjon säilitab selle kaitseklausli. vastasel juhul on ma arvan, keeruline äh, selgitada, et miks siis ei ole õigused äh, arvesse võetud. järgmine kolleeg, suur tänu, äh, et olete ise tulnud. mul on üks kommentaar ja paar küsimust, mis kõik puudutavad Hiinat. kommentaar käib selle kohta, et vaadates olukorda praegu, koroonaviirust ja, äh, ja siis äh, Leipzigis toimuvat kohtumist kolleeg Scholz küsis, et äh, kas selleks ajaks midagi jõuad valmis. mina ütleksin, et oluline pole mitte aeg, vaid kvaliteet, nii et siin peaks just sisus tahtma, mitte tähtaegadest. nüüd eile siin kojas agrikomisjonis arutati võimalikku seost äh, Euroopa Liidu ja Hiina geograafilise päritolu märgise eh, kohta käiva kokkuleppe eh, vahel ja siis kuidas eh, USA võiks seda mõjutada? võib-olla saate seda kommenteerida. ja nüüd, mis puudutab WTO-d, siis algatus äh, seal on suurepärane, meil on selline kuusteist liikmesriigi, kas arutasid seda teemat ka Hiina partneritega, kas, kas Hiina võiks selles, ähm, selles ähm, ajutises kokkuleppes äh, osaleda? aitäh, Javier, palun. suur tänu, esimees ja tere kõigile ma tahaksin tänada volinikku, et on meiega täna liitunud, meil oli kuulsime eile äh, häid uudiseid, äh, ütlen seda parlamendi seda kokkuleppe alalise raportöörina. madalmaade parlament andis siis lõpuks rohelise tule ja nüüd peame vaatama, millised on edasised sammud, milline on järgmine etapp. nagu olen ka minevikus öelnud. siis äh, see kaubanduskokkulepe on enamalt kui ainult kaubanduskokkulepe, see on äärmiselt oluline. ja see on selline kokkulepe, millest võidavad mõlemad pooled. ma olen rääkinud inimestega Kanadas, kes ootavad enamat, et mis saab edasi pärast seda esialgset etappi. sellel peab järgnema siis äh, järgime alalised reeglid ja ma loodan, et me jõuame selleni. nüüd äh, minu teine küsimus puudutab suhteid Kuubaga. Euroopa ettevõtted, kes seal tegutsevad, tunnevad ennast üha rohkem ohustatuna. mida saaks Euroopa Liit ette võtta? mul on proua Taali. suur tänu, esimees. alati on hea meel näha volinikku, isegi kui me teda ei kuule, aga igal juhul oli väga, väga hea meel kuulda tema kommentaare läbipaistvuse kohta ehm, näiteks Mercosuriga seoses, mis mm, valmistab äh, suurt muret paljudele kodanikele Euroopas, mitte ainult põllumajanduse osas. komisjon äh, siis eelmisel nädalal ähm, äh, ka rääkis palju sellest, seoses äh, intellektuaalomandiga, ma tahaksin teada, kuidas siis äh, olukord praegu on, kas, kas arutatakse ka veel teisi peatükke selles kokkuleppes kaheksa kuud tagasi väideti juba, et kõik on kokku lepitud, et miks siis nüüd see on jällegi avatud või on siin küsimus lihtsalt mm, õiguslike aspektide lihvimises. ja siis äh, teiseks, mis puudutab USA küsimust, ma mõistan, kui te ütlete, et me peaks uskuma kõike, mis lehtes kirjutatakse, võin teile kinnitada, et seda ma ka ei tee kindlasti, aga siiski on, äh, oleme kuulnud väga palju äh, negatiivset, et ning äh, ka USA siseminister ütles, et äh, klooriga puhastatud liha lubatakse meie turgudele ja te ise ütlesite, et regulatiivraamistikku võib üle vaadata, nii et meil on küll vaja rohkem kinnitusi äh, teilt, et kas, äh, kas te saate, kas te saate tõesti hästi kindlalt öelda, et meie toiduohutus ja keskkonnastandardid ei langetata? Rõõmne kolleeg, suur tänu püüan tõesti pooleteise minuti piirangust kinni pidada. suur tänu, Monika, et olete siia tulnud. mina küsiksin kahepoolse investeerimislepingu kohta Taiwaniga, kas seal on mingeid edusamme, kas see on ka seotud Hiina läbirääkimistega, see on võib-olla selline keerulisem küsimus. ja teiseks, me oleme kuulnud, et ei ole toimunud mingeid arenguid investeeringute kaitseinstrumendi osas nõukogus. kas siin on midagi toimumas või tehakse ainult nägu, et midagi, et mingid arengud on ja siis, mis puudutab äh, tulevast vabakaubanduslepingut Ühendkuningriigiga, ma olen seal raportöör, ma olin väga üllatunud, äh, kui ma möödunud esmaspäeval Brüsselis kuulsin seda kõnet, kus Madriga Nürnbergi, noh, teil on ilmselt teistsugune arvamus selle kohta, et on Dublinis sündinud, aga võib-olla saate natukene rohkem äh, meile rääkida nende läbirääkimiste kohta, kõik kolleegid siin ei ole peensusteni kursis ja siis kuulsin veel ka, et nõukogu tahab äh, läbirääkimiste ulatust laiendada, et mida täpselt nad tahavad sinna sisse võtta. aitäh kolleegile. suur tänu, esimees, suur tänu, volinik mis puudutab neid olulisi ohte, mis ribuvad väliskaubanduse kohal, siis siin on nii sisemise kui välimised ohud. kõigepealt sisemised osud ühe, vabandust, välimised ühepoolsus, Trumpi poliitika, äh, tollimaksud. kuidas me kavatseme USA-le vastata, võttes arvesse ka Äh, näiteks äh, põllumajandustoodete maksustamist. aga nüüd, kui rääkida sisemistest ohtudest, siis siin on õigustatud kahtlus, et te rääkisite võrdsetest, võrdsete võimaluste tagamisest. aga kui meil on sellised, selline olukord, kus jah, on, on kaks meeskonda jalgpalliväljakul äh, ja neid on küll ühesugune arv, aga üks meeskond võib ka kätega mängida ja, ja teine meeskond väsib sellest üsna kiiresti ja see on see, mis toimus Euroopas. et need äh, reeglid tegelikult ei ole võrdsed. Pariisi äh, kokkuleppe näiteks kasutatakse äh, nüüd vabakaubanduslepingute puhul läbirääkimiste õõnestamiseks, nii et Äh, kuidas me nende ohtudega toime tuleme? järgmine kolleeg, aitäh, kõigepealt äh, tahan öelda teile, volinik, et kui te tahate, et süsinikdioksiidi äh, piirimaksu ei nähtaks äh, maksuna, siis ei tohiks olla taksodi peadirektoraadi ähm, reguleerimisalas. aga tahaksin äh, küsida, äh, mis puudutab vedude, kas, kuidas see mõjutab nüüd äh, täpselt Euroopa Liidu, kas siin on võimalik õigusega midagi ette võtta, härra Kelly, palun. aitäh, esimees ja suur tänu volinik Hoganile. suur tänu nende kommentaarides, mis puudutab, puudutasid läbipaistvust. ta on tõesti olnud ka läbipaistev volinik minu Iiri kolleegi, kolleegid on esitanud küsimusi Iirimaa kohta, äh, nüüd mina neid ei hakka puudutama, keskendun neile valdkondadele, kus ma olen alaline raportöör, kes B üldised tariifsed soodustused varsti siis ähm, see süsteem võetakse üle, eriti neis, milline on teie vaade selle, eriti neis valdkondades kus siis parlament ka välja toonud, et on oluline mitmekesistamine, järelevalve tugevdamine, keskkonnastandardid. ja siis, mis puudutab vabakaubanduslepinguid, siis ma loodan, et parlament hääletab tugevalt Vietnami kokkuleppe poolt ja ka Indoneesia vabakaubanduslepingu osas ma loodan, et see saab sõlmitud veel teie ametiajal. Ameti ning ähm, ma loodan, et selles väga kiiresti äh, kasvavas äh, maailma osas meil äh, tuleb veelgi ähm, leppeid. palun järgmine kolleeg, aitäh, räägin itaalia keeles. mis puudutab kokkulepet Mercosuriga, siis millised on siin komisjoni kavatsused? näib, et üks liikmesriik, üks valitsus seda äh, kokkulepet ei kavatse toetada, kuidas te kavatsete selle probleemi lahendada? mulle tundub, et siin on legitiimsust küll ähm,. et selles kahelda, sest et see on taaskord üks kokkulepe, mis kahjustab meie talunikke ja ka tarbijaid. kas kavatsete selle kokkulepe kaheks jagada, et ühelt poolt kaubandus, teiselt poolt investeeringud, et liikmesriikide vastu väidetega toime tulla ja siis, mis puudutab Hiinat, siis kas kavatsete läbi viia põhjaliku hinnangu, et kuidas on mõjutatud Euroopa ekspordid äh, Hiinasse ning mis puudutab WTO-d, siis kas kavatsete tõstatada ka selle küsimuse, et Hiina on otsustanud osta rohkem äh, USA tooteid. kas see on kooskõlas WTO reeglitega, mida olete lubanud kaitsta ning kas olete mõelnud ka konkreet-, neile konkreetsetele küsimustele TO-s ja kas kavatsete Genfis sõna võtta, et meie seisukohti kaitsta? suur tänu, härra volinik, selle eest, et täna siin olete ja sellest teemast räägisid, räägite. mul on küsimus äh, Airbusi ja Boeingu küsimuse kohta. ma äh, osalen äh, selle sektori õigusaktide vastuvõtmisel. mul on hea meel olnud, et te olete olnud konstruktiivne, erinevalt härra Trumpist, kes ei kuula sektori seisukohti, nii et me loodame teie peale siin parlamendis selle teema lahendamisega seoses. mis puudutab laiemalt, siis te selgitasite komisjoni ambitsioone, aga ma tahaksin natukene täpsemat infot teie isiklike eh, plaanide kohta eh, järgmisel eh, ministrite konverentsil Nursultanis ja Euroopa Liidu Hiina leppe USA-s meil on hea meel, et need läbirääkimised käivad ja USA on samuti allkirjastamas lepikut kaubamärkide kaitse kohta, kuidas tagada, et äh, ka Euroopa Liidu ja Hiina lepingut äh, geograafiliste täiste kaitste osas äh, hakataks täitma. suur tänu, nagu te näete, meie liikmed raportööritel on palju teadmisi, palju küsimusi ja palju selgeid seisukohti. ja nüüd on teil suurepärane võimalus vastata kõikidele nendele küsimustele kümne minutiga. aga me loomulikult oleme paindlikud, kui teil läheb rohkem aega, siis ma Comagris viimase, viimaste aastate jooksul olen harjutanud volinik Breton vastutab tööstuspoliitika eest, aga me oleme viimase paari nädala jooksul tihedalt äh, tööstuspoliitikat temaga arutanud ja arutame seda veel paar nädalat ja on selge, et kõik poliitikad peavad paigutuma äh, rohelise kokkuleppe konteksti, aga minu jaoks roheline kokkulepe on võimalus Euroopa liidritele tagada kestlikkus, tagada vajalikud tehnoloogiad, anda ettevõtetele võimalus teenindada oma kliente kestlikumal viisil, ükskõik, kas me räägime siin põllumajandustoodetest või tööstustoodetest, igal juhul me liigume õiges suunas. ja loomulikult vastust, vastastikususe osas ja standardite osas on probleeme, viimase viie aasta jooksul me oleme väga tõsiselt tegelenud sellega, et kaotada mittetariifsed eh, kaubandustõkked meie Euroopa partnerite vahel. Eh, väga sageli probleemid on mitte tariifsed, vaid eh, poliitilised, aga me jätkame seda tööd Äh, väga sageli tooted, mis jõuavad Euroopa Liitu, ei vasta Euroopa standarditele, liikmesriigid väga tihedalt kontrollivad seda, nii et liikmesriigid peavad tagama kontrollisüsteemi, et nende standardite täitmist järgida, Euroopa Liit teeb ka kohapealseid kontrolle aeg-ajalt. nii et äh, äh väga sageli need SBS-iga seotud äh, turutõkked on poliitiline küsimus, mitte, mitte sisuline küsimus, aga me igal juhul jätkame nende tõketega võitlemist mina ei ole nõus äh, teie äh, hinnanguga sellele kokkuleppele. Äh, te olete kindlasti nende lepingute või konkreetse lepingu vastu, aga mina olen tulemusega väga rahul, sellepärast et veel paar nädalat tagasi ma ei uskunud, et tulemus saab olema positiivne, et Holland hääletab lepingu poolt, nii et kui me juba oleme sisu osas kokku kokkuleppele saanud ja mul on väga hea meel, et inimesed on realistlikult hinnanud ka seda ebatäpset infot, mida me mõnikord saame. ja mis puudutab nüüd DSD äh, peatükkide äh, jõustamist, siis iga SLEP leppes ähm, määratletakse ka menetlus ja dialoog, mõnel juhul ka sanktsioonid, äh, mida rakendada selleks, et EST peatükke jõustada. mõnikord äh, need menetlused ei liigu nii kiiresti, kui me soovime, aga meil on igas lepingus olemas just nimelt see menetlus, mida äh, rakendada ja me saavutame ka tulemusi, näiteks Lõuna-Korea on väga hea näide Äh, ja Korea näite põhjal me tegelikult oleme ka algatanud läbivaatamise oma üldise tegevuse osas, mis puudutab kaubanduslepinguid. Kambodža on teine näide. kui me võtame tõsiselt seda, et me sõlmime lepingu, siis äh, meil on muidugi teatud piirangud ja näiteks, mis puudutab Mercosuri kokkulepet, siis me oleme saavutanud palju asju, ettevaatluspõhimõtte rakendamine, Pariisi kokkuleppe järgimine, äh, Mercosuri riigid seda üldse ei soovinud. Äh, loomulikult Pariisi, Brasiilialt ootame väga palju ja kui nad ei täida neid äh, kokkuleppeid, siis meie saame peatada lepingu rakendamise, me ei ole seda veel äh, Äh, praegu teinud, aga meil on see võimalus, mis puudutab nüüd tulevasi leppeid ja ma siinkohal rõhutaksin, et äh, ähm, kui me peame saama mandaadi äh, järgmiste lepete osas, te ju teate, milline mm, on siinkohal küsimus, me ka teatises ütlesime väga selgelt selle välja, et kõikide tulevaste laiaulatuslike kaubanduslepete puhul peab Pariisi kokkulepe ka mandaadis kajastuma me küsisime Austraalia Uus-Meremaast mandaati kaks aastat tagasi, see on äh, toimiv protsess, me ei saa keset äh, sõitu hobuseid vahetada, aga kui me pöördume uue mandaadi saamiseks teie poole, siis loomulikult Pariisi lepe peab seal olema esindatud. kas te saite must aru? jaa, aga rohkem kui me praegu ei ole neid äh, lepingutesse neid punkte sisse pannud, siis riik enam ei jagu lepingute sõlmimiseks. Äh, mina räägin teile tõtt, tulevastes äh, kaubanduslepetes on Pariisi lepe olulise elemendina sees. praegused pestitsiidide tasand, tasemed USA-ga seoses, neid ei muude, rikkuta ega ei äh, halvendata olukorda ja see puudutab ka kõiki neid patogeene ja kõiki muid küsimusi, mida te äh, USA-ga seoses tõstatasite, need ei saa olema osa mingisugusest lepinguprotsessist. nii äh, kaubandus on kõigi meie seisukoht. Holland kui te äh, toetate väliskaubandust, siis te peate selgitama seda ka oma valijatele, kui teil on probleeme, siis te peate neid probleeme selgitama. meil kõigil on oma vastutus äh, äh, väliskaubanduse eest parlamendi kaudu, ka siin Euroopa Parlamendis, kui me räägime lepingutest ja sama kehtib ka Hollandis ja mina igal juhul omalt poolt annan parima, et äh, Hollandis levima läinud valeinfo saaks ümber lükatud ja ma usun, et see äh, nii ka sai tehtud. Äh, mis saab, kui te ei hääletaks selle lepingu poolt, ma hüpoteetilist olukorda ei tahaks kirjeldada, aga üldiselt peaks nõukogu tegema sellisel juhul otsuse. siis sooküsimused kaubanduses nagu ma ka oma kuulamisel ütlesin, teile Euroopa väliskaubanduspoliitika eesmärgiks on ka toetada kestliku arengu eesmärki number viis, mis puudutab äh, sugudevahelist võrdsust, nii et loomulikult äh, TSD peatükkides on need äh, klauslid olemas ja me peame jätkama TSD peatükkide jõustamisega, nii et äh, ma ei saa siinkohal äh, midagi enam lisada ja see tulemus, mida me saavutame, äh, on kõigi meie teha, ka teie teha siin parlamendis, igal juhul täiesti eba, äh, peatükkides on see punkt olemas. Äh, korduvalt küsiti meie suhete kohta USA-ga, ma võtaksin selle teema lühidalt kokku. keegi soovitas natukene neid piirata, ma püüan seda omalt poolt teha Äh, ma igal juhul näen USA poolt teatud äh, head tahet rääkida äh, Euroopa Liiduga ja me oleme saanud edasi lükata kolmekümne päevaga need tollimaksude rakendamised selleks, et rääkida, selgitada oma probleeme, vaatame siis, mis edasi saab. aga igal juhul standardite või piirnormide alandamist või, või lõdvendamist ei äh, toimu, mis iganes kulujutud sellel teemal meedias võivad ringelda, ei vasta tõele, mingisuguseid standardeid me ei lõdvenda, aga ma loodan, et kehtivate mandaatide raames me saame rääkida USA-ga teatud standarditest kahekümne kaheksanda äh, juuli avalduses president Juncker ja president Trump äh, kuulutasid selle nii-öelda päevakava välja, aga midagi ei õnnestunud, meie ei saanud avalikke hankeid ja geograafiliste märgiste kaitseid, nemad ei saanud ka teatud oma punkte. nii et äh, need on teemad, mida me peame uuesti tõstatama, nii et vaatame, mis saab, aga ma ei ole nõus äh, härra äh, Manueliga, kes ütles, et see on äh, TTIP tagaukse kaudu, TTIP oli väga põhjalik lepe. ja mis puudutab nüüd Indoneesiat, ma kohtusin eile Indoneesia välisministriga ja ütlesin täiesti selgelt välja, et kui me ei lahenda kestlik mingisuguse probleemi, eriti mis puudutavad palmiõli, siis me ei saa lepingut sõlmida, ma ütlesin seda väga selgelt ja tema mõistis seda. me püüame äh, luua töörühma Indoneesia, Malaisia ja teiste riikidega selles piirkonnas, nad ei ole veel äh, ta viite tingimustega äh, nõustunud, ma loodan, et nad teevad seda paari päeva jooksul aga kui seda probleemi ei lahendata, siis Indoneesiaga lepingut ei tule ja Malaisiaga läbirääkimisi uuesti ei avata. härra Manuel küsis ka midagi Austraalia kohta, mis puudutab äh, äh, ke-, kestlikkuse või DSD peatüki, me ei tee Austraaliaga ka diili, kui me selle peatükiga nõus ei ole, meil on võimalik ka öelda ei. kui midagi, kui me ei soovi, saavuta seda, mida me soovime, siis me ei anna seda soovitust nõukogule ega, ega nõukogule ega parlamenti seda kokkulepet vastu võtta. mis puudutab Kambodžat, härra De Castro ja teised tõstatasid selle teema. see on väga lihtne. kui äh, Mm, Kambodža valitsus tegeleb oma, tegutseb oma opositsiooniga nii, nagu nad teevad, siis meie Euroopa pooled peame midagi tegema, see on, meil on olemas piisav põhjus selleks, et algatada see ajutine soodustusrežiimi peatamine, me oleme Kambodža osas juba meetmeid võtnud, aga me peame äh, veel delegeeritud akti jõustama, ma loodan, et Kambodža muudab oma otsuseid, et nad suudavad viia oma tegevuse kooskõlla inimõiguste hea tavaga ja meie ootustega oma lepingupartnerile mm,. siis Itaalias ma tean, et riis on väga tundlik teema ja miks see ei ole nende toodete osas hulgas, mille osas õigused peatatakse. riis äh, jäi välja, mul on siin eraldi märkus, sellepärast et äh, me ootasime seda küsimust. et äh, kaitsemeetmed ja muud meetmed on erineva eesmärgiga Äh, GSP meetmed puudutavad äh, äh, kohalike tootjate turuolukorda Euroopa Liidus, aga see ajutise peatamise menetlus, mida me nüüd rakendame, puudutab konkreetselt inimõiguste aluseid. aga ma tegelikult Äh, annan äh, märku volinike kolleegiumile seoses selle teemaga, et Itaalial on äh, muresid ja me loodame, et need mured saavad lahendatud. mis puudutab nüüd Hiinat, et ma nüüd jälle teen kiiruse huvides kokkuvõtlikult. ma ei usu, et me saame Leipzigi kohtumisel midagi kokku leppida koroonaviiruse tõttu, aga küsimus on ainult ajakavas, me teeme kokkuleppe Hiinaga siis, kui selle sisu on õige, me täiendame lepingut, aga edusamme on olnud, mul on selle üle hea meel, aga ikkagi on veel väga palju tööd ära teha, samamoodi nagu ka USA-ga. Brexit on veel üks selline läbiv teema teie küsimustes. me tegime heas usus kokkuleppe Ühendkuningriigiga. me eeldame, et kui keegi allkirjastab leppe, siis äh, me eeldame, et seda täidetakse. esiteks lahkumisleping äh, on äh, õiguspärane äh, ja me eeldame, et mõlemad pooled, Euroopa Liit ja Ühendkuningriik, seda täidavad, vastasel juhul tekib äh, rikkumismenetlus. mis puudutab nüüd poliitilist deklaratsiooni, siis see on nii-öelda soovide nimekiri ja sellega on olukord keerulisem. Ähm, mõnikord Ühendkuningriigi inimesed äh, Äh, räägivad, et tuleb midagi muuta selleks, et tagada võrdsed võimalused. mina aga pean äh, Briti poliitikuid aumeesteks, nende allkiri maksab midagi ja mina igal juhul eeldan äh, koostöövaimu ja heauskset tegutsemist lepingu täitmise osas. ülemkogu mandaat võetakse vastu järgmisel nädalal Äh, see võrdsete võimaluste osa on väga oluline, sellepärast et Ühendkuningriik on suur turg meie läheduses, äh, mitte kuskil kaugel nagu Lõuna-Korea või Kanada. Äh, britid räägivad väga sageli Kanada kaubandusleppest. ja meie jaoks on see võib-olla tõesti äh, Ehm, selline võib-olla üks võimalik ehituskivi, mille baasil ehitada eh, konkreetne leping, aga igal juhul me ootame eh, järgmisel nädalal mandaati, teisel märtsil läbirääkimised algavad, eh, ette on nähtud kümme vooru ja juuni lõpuks härra Johnson peaministrina peab otsustama, kas ta soovib üleminekuperioodi. ta ütleb, et ta ei soovi, aga Äh, kui ta ei soovi, siis peab kokkulepe sõlmitud olema oktoobri lõpuks, sellepärast et teie parlament ja ka teised äh, seadusandjad peavad andma sellele oma hinnangu. nii et meil on selline väga lühike ajaline akte, aken, mille jooksul me peame seadma kindlad äh, prioriteedid nende kümne peatüki osas, mida me läbi räägime. ja kui Ühendkuningriik mm, ei soovi järgida Euroopa Liidu norme, siis seda keerulisemaks läheb äh, äh, selle kokkuleppe rakendamine bürokraatlikus mõttes. aga üks asi, mida liikmesriigid peaksid mõistma, meil on juba olemas kokkulepe. Ühendkuningriik lahtub, lahkub äh, kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat kakskümmend ühel turult esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks olukord igal juhul muutub. ja mulle tundub, et Ühendkuningriik praegu ei teavita oma olulisi sihtrühmi sellest, mis esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks reaalselt juhtuma hakkab. et asi, mida ka teie peaksite oma liikmesriikides rõhutama, on see, et äh, isegi arvestades kokkulepet, isegi kokkuleppe sõlmimise puhul ikkagi hakkavad toimuma suured muudatused sellest osas, kuidas äh, toimib kaubandus, kuidas inimesed reisivad, nii et oleks mõistlik seda silmas pidada ja selleks valmistada. mis puudutab WTO-d, siis Euroopa Liit on, nagu ma varem ütlesin, teinud ettepanekud kaalumiseks, kuusteist liikmesriiki on valmis meiega koostööd tegema äh, me sooviksime, et meil oleks äh, äh, vaidluste lahendamise mehhanismis äh, mitme osapoole paneel, sõltumatu, me oleme väga rahul sellega, kuidas arutelud praegu toimuvad selle ümber ja me loodame, et Nursultani kohtumiseks juunis on Euroopa Liidu poolt algatatud protsessi tulemusena laual ka aruteludokument ja ma tõstatasin selle küsimuse ka USA-ga. ma ei ole nende vastust veel saanud, aga kui ma saan vastuse, siis ma annan teada. nüüd Taiwan. ma vaatan, kas härra Johanson on mulle Taiwan'i kohta siin mingit infot andnud. Taiwan täitsa olemas ainuke asi, mida ma saan Taiwan'i kohta öelda, on see, et on olemas seos Hiina ja Taiwan'i läbirääkimiste vahel, sellepärast et Taiwan'i investeerimiskokkulepe äh, ka on olemuslikult seotud see, et nende tarneahelad on Hiinaga seotud nii et me põhimõtteliselt peame ära ootama selle, mis toimub suhetes Hiinaga selle aasta jooksul, enne kui me saame midagi teha Taiwaniga seoses, nii et kui me liigume edasi seoses Hiinaga, siis me saame edasi liikuda ka seoses Taiwaniga. mis puudutab USA ja Hiina kokkulepet, mida nad nimetavad faas üheks, äh, proua Hafner küsis seda, äh, siis meie oleme Mm, avalikult avaldanud oma muret, et see tõenäoliselt ei ole kooskõlas WTO reeglitega, me analüüsime seda praegu, aga see on meie esialgne seisukoht. aga me mm, ilmselt lähinädalatel jõuame äh, siin teatud järeldusele, aga esimesel lugemisel küll tundub nii härra Kelly küsis äh, GSP, GSP plussi kohta, mis juhtub pärast aastat kaks tuhat kakskümmend kolm, ma usun, et see jätkub, äh, see toimib väga hästi paljude riikide jaoks ja me saame järgmise aasta äh, teises pooles algatada protsessi partneritega, et vaadata, kuidas veelgi süsteemi parandada. ma hästi ei kujuta ette olukorda, kus GSP plussi ei pikendataks, aga seda tuleb tõenäoliselt natukene parandada nende inimeste huvides, äh, keda see puudutab. Claire Daly küsis Mark Mercosuri kohta. poliitilises peatükis on ähm, teatud punkte, mida me peame äh, arutama äh, Äh, välisteenistusega, aga põhimõtteliselt äh, me peame lihtsalt täpsustama ulatust ja tõlkima ja kõike seda. Äh, ja mingeid uusi standardeid siin sisse ei tule, siis Airbus ja Boeing. jällegi, me oleme püüdnud USA-ga kokkuleppele jõuda, nemad on keeldunud. Nad Äh, ootavad vahekohtu hinnangut juunis, mina ei usu, et äh, see midagi muudaks, aga me igal juhul ka praegustes läbirääkimistesse püüame sisse äh, viia teatud punktid selle teema osas, ma usun, et kui USA poolt tekib poliitiline tahe lahendus leida, siis selle me saame väga kiiresti lahenduseni jõuda. aga ähm, me leppisime kokku tollimaksude osas äh, eelmisel reedel väljaspool seda äh, Airbusi küsimust. me oleme minimeerinud võimaliku ohu põllumajandus- ja veinisektorile ja me oleme ka äh, võimaldanud veinisektoril kasutada Euroopa ja siseriiklike programmide toetusi vähema äh, Äh, bürokraatiaga, DJ Agri saab anda selle kohta täiendavat infot, aga vähemalt veinisektor on ka öelnud, et nad tervitavad seda meiepoolset sammu. me loodame, et sellel on positiivne mõju, äh, turumoonutus loomulikult äh, võib tekkida siinkohal, kui see on tõendatav, siis turuorganisatsioon peaks seda hindama Mm, aga ka teistel, äh, me arvame, et seda ei peaks tekkima, igal juhul teistel äh, riikidel peaks tekkima ka võimalus äh, oma veinisektorit toetada. Ähm, ma usun, et meie sektor saab hakkama, vaatamata sellele, mida USA soovib teha, muuhulgas nad ei toeta meie geograafilisi tähiseid aga igal juhul on meile märku andnud, et novembri kokkulepe jätkuvalt kehtib ja see on kõik minu poolt. Uh, suur tänu, suurepärane. suur tänu selle väga põhjaliku küsimustele vastamise eest, kakskümmend küsimust, kakskümmend vastust ja nüüd on meil palju parem ülevaade Euroopa Liidu tulevasest kaubanduspoliitikast. ja ma võin teile kinnitada, et oleme teiega kogu aeg ühenduses nii et suur tänu. So, if, if anybody would leave the room. kui nüüd eh, tahate lahkuda, siis lahkuge vaikselt. ja läheme kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, nimelt järelevalverühmade tegevus ja kõigepealt Šveitsi järelevalverühm. palun, härra Vorbon. jah EFTA riikide järelevalverühmaga on tegemist, mitte ainult Šveits, vaid ka Norra, Island ja Liechtenstein on hõlmatud ja kahekümne teisel jaanuaril oli meil teine kohtumine ja me tervitasime EFTA peasekretäri härra Henri Getasi ja eh, peasekretäri asetäitjaid Hege Hoffi ja Andrii Lütersoni ja kohtumisel kuulasime, kuidas on suhted Euroopa Liidu eh, küll äh, Euroopa Majanduspiirkonna ähm, leppe raames ja rääkisime EFTA sekretariaadi äh, kohustustest ja EFTA vabakaubandusvõrgustiku tegemistest. Äh, nimelt kakskümmend viis sai Euroopa Majanduspiirkond möödunud aastal ja me rääkisime EFTA kuueteist aasta tähistamisest samuti ja äh, Euroopa Majanduspiirkonna ja EFTA riigid äh, praegu ka valmistuvad äh, Ühendkuningriigi lahkumiseks sellest piirkonnast ja räägivad tulevastest suhetest. me rääkisime ka suhete Šveitsiga ja inimeste vabast liikumisest ja osalemisest ühtsel siseturul. Neil on maikuus referendum, mis puudutab inimeste vaba liikumist ja raamlepped kuni selle ajani nad Euroopa Liiduga ei allkirjasta, enne peab ära toimuma referendum. ja arutelud Mercosuriga on midagi, mis on ka EFTA riikidele tähtis. Nemad on kokku leppinud juba, aga nüüd on vaja see kokkulepe ratifitseerida. ja need neli riiki eriti Norra ja Šveits on probleemide eest ja vähem Liechtenstein ja Island. me rääkisime ka suhetest WTO-s ja kuidas EFTA riigid on otsustanud teistmoodi läheneda, kui kõneks on see vahekogu äh, lepe. Norra oli meie leeris kohe algusest peale ja vahepeal Šveits pärast meie kohtumist ka on ühinenud meiega. ja siis oli lühike ülevaade kahepoolsetest läbirääkimistest <clears throat> Šveitsi ja USA vahel vabakaubanduslepingu osas, aga praegu ei ole eriti kaugele sellega jõutud. järgmine järelevalverühm tuleb kokku kaheksateistkümnendal märtsil ja loomulikult me saadame ka kutse ja päevakorra teile välja. ja võib-olla siis äh, sotsiaaldemokraatide rohelised uued variraportöörid on ka juba teada, sest me teame, et seal on muutusi. kas on küsimusi? ei ole. Läheme edasi järgmise juurde, te juba viitasite Mercosurile. ja palun, järgmine ongi Mercosuri ülevaade. härra Kanas on meil siin vastutav suur tänu. jah, räägin aeglaselt, sest ma tavaliselt jah, kukipun kiirustama. nüüd järelevalverühma tegemistest Mercosuri suunal. kahekümne teisel jaanuaril oli meil esimene kohtumine meie Mercosuri kaubandusleppe järelevalverühmal ja sellel kohtumisel toimus meil ka selline esimene ülevaade asjade seisust. Sandra Kalina on Euroopa Liidu kaubandusläbirääkija, eh, tuli kohtuma meiega ja ka proua Lorenzo, kes mm, tegeleb eh, assotsiatsioonileppega seonduvate teemadega Mm. poliitiline aspekt Mercosuri leppes ei ole veel paigas. nüüd, mis puudutab ajakava ja dokumentide eh, lõpuleviimist, praegu vaataks, vaatavad juristid läbi teksti. Euroopa Komisjoni talitustes on see töös. ja Euroopa Komisjon tahab leppida esitada nõukogule ja parlamendile heakskiiduks, äh, aga me ei tea täpselt, millal veel. ja ajakava on üsna pikk, äh, võib-olla kuue kuu või aasta pärast, võib-olla isegi hiljem tuleb see tekst meile. kuus kuni kaheksa kuud või aasta, sellest on räägitud praegu. nüüd, mida meie saame ära teha? meil on kuulumine intakomis-, kuulamine intakomisjonis kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal aprillil ja me loodame, et meil õnnestub võimalikult palju informatsiooni saada. Mm, sellest oleks suur abi, me rääkisime sellest ka järelevalverühma kohtumisel. me tahame, et mõlemad osapooled oleksid hästi esindatud, et me käsitleksime kaubandusaspekte ja mõlemat leeri ja et see oleks aktiivne ja aval arutelu. ja komisjon maikuu esimesel nädalal tutvustab Mercosuri leppe teksti. nüüd töörühm käib äh, regulaarselt koos ja käsitleb üksikuid peatükke ja teemasid nii et lõpuks saavad kõik lepingu aspektid läbi vaadatud. meie peame oma nõusoleku ju andma sellele leppele, nii et tähtis on saada võimalikult palju informatsiooni kõigepealt. ja asjad läbi arutada. ja siis ka lõpuks näeme Euroopa Komisjonilt lepingu täisteksti. suur tänu, kas on küsimusi? ei ole. siis järgmine on Maroko Katleen Van Brent, palun. suur tänu. meil oli esimene järelevalverühma kohtumine kahekümne teisel jaanuaril. ja see oli jätkuks ähm, mõttevahetusele, mis meil siin komisjonis toimus ja parlament palus ähm, äh, Lääne-Sahara kohta informatsiooni ja seda mehhanismist tahtis rohkem kuulda mis on hindamiseks vajalik ja see teema puudutab Euroopa Liidu Maroko eh, suhteid laiemalt. Eh, taksud peadirektoraat rääkis mehhanismidest, mis võimaldavad tolliasutustel saada juurdepääsu õigeaegselt eh, toodetele, mis tulevad Lääne-Saharast Euroopa Liitu ja Äh, igakuiselt on andmed äh, kättesaadavad ja taksud peadirektoraat ütles, et Maroko äh, annab meile sellist informatsiooni, mida ükski teine kaubanduspartner ei ole veel Euroopa Liidule andnud. nüüd kaubandusläbirääkimiste seis Marokoga. Maroko peatas läbirääkimised aastal kaks tuhat kuusteist Euroopa Liiduga ja kaubanduse peadirektoraat ütles, et hiljuti on kohtutud Maroko kaubandusministriga ja arutati seda, kuidas jälle käivitada läbirääkimised ja Maroko kavatseb läbi viia terve rea mõjude hinnanguid ja mm, Euroopa Liidu kaubanduspoliitika läbi hinnata. ja kolmas teema, me rääkisime, kuidas on geograafiliste tähiste leppega lood Euroopa Liidu ja Maroko vahel. praegu on see tekst nõukogus ja tahetakse lepingu territoriaalne ulatus ümber sõnastada. praegu see ei hõlma Lääne-Sahara territooriumi. Um, kas on küsimusi? ei ole, läheme siis edasi Meksiko juurde, Mehhiko juurde, Immaculada. E, jah nagu te teate, lepe Mehhikoga puudutab lepingut, mis sõlmiti aastal kaks tuhat kaheksateist ja sellest ajast peale mm, oleme oodanud Mehhiko poolelt mm, ettepanekuid riigihangete ja allhangete kohta föderaalselt riigi oludes aga pidage ka silmas, et kaks tuhat kaheksateist juulis olid Mehhikos valimised ja pärast seda tulid Euroopa Parlamenti valimised ja kõik see aeglustas kogu protsessi. Mehhiko eh, tahab täita oma kohustuse avada eh, äh, riigihanketurud eh, äh, ka osariikides ja saab näha, kas nii ka läheb ja kas kõik nõuded on seejuures täidetud. ja siis me saame anda parlamendiga ka nõusoleku meievahelisele lepingule. nüüd moderniseerimisleping läheb palju kaugemale sellest, mis algselt oli aastal kaks tuhat esimeses lepingus. tollal oli see leping väga ees, eh, eesrindlik, rohkem kui teised lepingut tol ajal. ja me tahame olla jälle nüüd ka uue lepinguga sama edumeelsed. Ehm, ja nüüd on tähtis, et Mehhiko peaks kinni tööõigusest ja jätkusuutliku arengu eesmärkidest ja ratifitseeriks ka ühe ILO e konventsiooni. Ehm, Mehhiko on selle konventsiooni nüüdseks ratifitseerinud ja äh, kakssada nelikümmend geograafilist tähist on ka nüüd hõlmatud. tavaliselt Mehhiko niimoodi oma põllumajandussaadusi ei märgista, nagu meil on tavaks. ja ICS-ist eh, taheti ka eh, kõigepealt paremini aru saada, enne kui sellele nõusolek anda. järelevalve rühm kuulas härra Mattias Jorgenseni, kes rääkis läbipaistvusest ja informatsioonist, mis on kättesaadav ka Euroopa Parlamendile ja on üleval komisjoni veebilehel. aga see on poliitiline assotsiatsioonileping ainult ja me ei tea muust. Ahvet on siin juhtkomisjon kui kõneks on meie ja Mehhiko vaheline leping. ja me ei tea, kui suur on selle lepingu ulatus ja me ikkagi rõhutasime, et läbipaistvus on horisontaalne meie tegemistes. kõiges, mida me teeme, on läbipaistvus vajalik, eriti kaubanduslepingutes ja meie koostöös kaubanduspartneritega nii et me tahame ülevaadet sellest, mis lepingus kirjas seisab, praegu me seda ei tea. kas on küsimusi? ei ole. siis läheme e-kaubanduse juurde. Katlin, palun teile härra Tanti asemel. jah mina ei ole raportöör, aga raportöör Nicolas Tanti paraku lahkus, aga ma loodan, et me näeme teda varsti jälle siin. ta on siin kõrvalruumis ma annan teile lühikese ülevaate järelevalverühma tööst. kahekümne kaheksandal jaanuaril teist korda tuli see järelevalverühm kokku, kes käsitleb e-kaubanduse eeskirju ja arutelu kahes voorus kõigepealt härra Kainer, kes on Euroopa Liidu pealäbirääkija, andis ülevaate ja teises osas Euroopa tarbijaorganisatsiooni ja Digital Europe esindajad rääkisid oma prioriteetidest ja rääkis pealäbirääkija kõigest, mis vahepeal on toimunud eh, novembrikuisest voorust ennekõike Davoses Maailma Majandusfoorumi ajal kohtuti ja rääkis ka eh, eelseisvatest läbirääkimisest WTO ministrite konverentsil Nursultanis. nüüd äh, kaheksakümmend kolm riiki on nüüd kaasatud, sealhulgas ka arenguriigid on kaasatud e-kaubandusalastesse läbirääkimistesse ja leitakse, et see on äh, selline pulilateraalne kaubandusalgatus, mis on väga kasulik ja kevadel on järgmine kohtumine. tähtis on, et edasi liigutaks ja ka esimene konkreetne tulemus oleks käes As... suur tänu. jah, nagu volinik ka meile rääkis, teatud edasiliikumine on, aga kokkulepe tõenäoliselt Nursultanis veel ei sünni. nüüd Ida- ja Lõuna-Aafrika riigid ja majanduspartnerluslepingud. jälle raportöör härra Jones on meil, aga ta ei ole praegu kohal. kahekümne kaheksandal jaanuaril toimus esimene arutelu ja proua Cecil Bio mm, äh, andis ülevaate, tema on kaubanduse peadirektoraadist ja on just selle üksuse eesotsas, kes tegeleb EPA-dega, mis meil on Aafrika, Kariibi mere, Vahe, Vaikse ookeani mm, ja üle mere territooriumidega ja läbirääkimiste voor leidis aset jaanuaris kaks tuhat kakskümmend, arutati ka eh, Seychellidel toimunut ja jätkusuutliku eh, mõju hinnangust räägiti ja nüüd USA-ga eh, järelevalverühma kohtumine kahekümne kaheksandal jaanuaril toimis see. Phil Hogan on käinud korduvalt USA-s ja ta on tahtnud deeskaleerida meie suhteid USA-ga. ja mõningates tehnilistes küsimustes üksmeelt saavutada, millest ta ka rääkis äsja. nüüd Tšiili järelevalverühm oli ka koos ja proua Rafael annab aru. suur tänu, tõepoolest esimene järelevalverühma kohtumine toimus meil kahekümne üheksandal jaanuaril ja ülevaate saime me proua Eva-Maria Garbalieralt, kes on kaubanduse peadirektoraadis Ladina-Ameerika üksuse eesotsas ja tema rääkis, et millised väljavaated on läbirääkimistel, mille ka tahetakse moderniseerida Euroopa Liidu Tšiili assotsiatsioonilepingu kaubandussammast. assotsiatsioonileping ei toiminud Ehm, uus poliitiline majanduslik olukord on tekkinud, Euroopa Liidu Tšiili suhted on muutunud ja pärast kuud läbirääkimiste vooru nüüdseks eh, ikkagi tuleb kokku leppida veel intellektuaalomandi õigustes ja geograafilistes tähistes eh, investeeringud, eh, energia, tooraine ja üldiselt positiivselt hinnati läbirääkimiste praegust seisu vaatamata äh, kõikidele protestidele kodanikuühiskonna ridades Tšiilis. ja minagi olen optimistlik. üldine mulje on selline, et äh, uus parlament võib-olla tõesti äh, saavutab selle leppe sõlmimise. nii et lootkem selle peale ja kinnitan ka, et moderniseeritud assotsiatsioonileping ka parandab inimõiguste olukorda Tšiilis, ka põliselanike olukorda Tšiilis ja eriti mulle meeldib, et uued peatükid on seal nüüd eh, TSD ja soolise võrdõiguslikkuse peatükk. ja põliselanike paremad põhiõiguste kaitse on samuti väga oluline. kahekümne kuuendal aprillil toimub selline referendumilaadne küsitlus. protestid on kogu aasta kaks tuhat üheksateist jooksul toimunud ja aprillis-mais toimuvad meievahelised uued läbirääkimised, nii et väga huvitavad ajad on praegu Tšiilil. suur tänu, kas on küsimusi? ei ole, siis läheme edasi Jaapani juurde härra Lacini. No, es una simple información para eh, añadir. ma tahtsin midagi öelda, tahtsin lisada, et eh, Tšiiliga parlamentide vahelise suhete delegatsiooni liikmeda meil oli eh, vaja soov minna oktoobris Tšiilisse aga me ei saanud, sest seal olid meeleavaldused, meil paluti turvakaalutlustel oma kohtumine, oma sõit sinna edasi lükata. ja augustis on meil nüüd äh, soov äh, sinna minna ja äh, ja üheksa parlamendisaadikut kuuluvad delegatsiooni. väga tähtis on, et me mõistaksime, mis seal kohapeal toimub. ja algavad ka, algab ka valimiste aeg seal, kahekümne kuuendal aprillil on valimised ja neljandast kuuenda märtsini, kui meie sinna läheme Eh, siis näeme, kuidas valmistutakse selleks. nüüd Jaapan. suur tänu. seirerühm, eh, järelevalverühm eh, Jaapani küsimuses hindas Euroopa Liidu Jaapani lepet ja positiivselt neljandal veebruaril, esimesel veebruaril kaks tuhat üheksateist jõustus see lepe, aga on mõned tooted, äh, mis äh, on eriti huvipakkuvad äh, meievahelises kaubandusvoogudes. komisjon ütles, et kokkulepe on positiivne seetõttu, et ta mitte ainult ei muu, vähenda tollimakse, aga ka mitte tariifsed tõkked kaotab meievahelistes suhetes ja riigihangetes on tubli edasiliikumine. Jaapani pool oli väga positiivne, iga kord, kui mingi probleem tõusetus, mis puudutas rakendamist või eh, standardeid, norme, siis kohe tegeldi sellega ja taksud peadirektoraat ütles, et tollimenetlused on olnud väga ladusad ja Euroopa ettevõtjad on saanud täielikult tugineda leppele ja on oodata ka kohtumist Jaapani e, e, ministri ja meie volinik Hogani vaheline kokkulepe kok,, kohtumine on tulemas. kõigel sellel on väga head tagajärjed VKE-dele. E, ILO konventsioonide ratifitseerimine samuti edeneb investeeringud kasvavad. ja ähm, see, mis toimus Fukushimas, radioaktiivsuse oht ja toiduained, seegi on olnud meie tähelepanu all. nii et äh, järelevalverühm hoiab silma peal, kuidas lepingut jõustatakse ja kui vaja, siis juhime tähelepanu ka probleemidele. Really huh? see kõlab hästi kas on küsimusi? ei ole? siis Hiina ja härra Vinkler. Uh, suur tänu. kallid kolleegid, viiendal veebruaril oli meil eh, Hiina järelevalverühma koosolek ja kaks teemat olid arutusel. esiteks ülevaade Euroopa Liidu Hiina suhetest ja kaks tuhat kakskümmend tegevuskava päevakord. terve rida tähtsaid kohtumisi toimub, tippkohtumine toimub märtsi lõpul. see on regulaarne koht, tippkohtumine praegu jah, pidades silmas koroonaviiruse olukorda, on see praegu küsimärgi all. ja on kavas septembrikuus korraldada erikohtumine Saksamaal. ja selle korraldab siis ülemkogu president, aga peale selle eh, läbirääkimised Hiinaga investeeringute vallas, uus koostööraamistik, keskkonna aspektid. nii need kaks tippkohtumist on koht, kus kõiki neid arutelusid pidada. Äh, nagu me kuulsime dialoogist volinik Hoganilt, ka geograafilised tähised ja nende alane kokkulepe hiljuti sõlmiti Hiinaga ja nüüd tuleb siis tähelepanu alla võtta, kuidas seda rakendatakse ja milline mõju on sellel äh, lepingul, mis äh, Hiina ja USA vahel on sõlmitud esimeses etapis. täna volinik Hogan ka juba rääkis sellest, et Agri ja kaubanduse peadirektoraadid on üsna kindlad selles, et Euroopa Liidu Hiina äh, geograafiliste tähiste lepe on hea ja järgmine teema, mida käsitleti, on see Euroopa Liidu Hiina ulatuslik investeeringute alane lepe, siin on häid ja halbu uudiseid jaanuaris kaks vooru läbirääkimisi toimus pakkumiste esitamiseks. komisjon äh, leidis, et Hiina kolleegid on olnud äh, hästi aktiivsed, aga Euroopa Liidu pakkumine Hiinale on auahnem kui Hiina pakkumine äh, vastu. nii et asümmeetria valitseb investeeringute puhul ja ka need võrdsed tingimused, riigiettevõtted, läbipaistvus, tööstuse toetamine, jätkusuutliku arengu teemad, need kõik vajavad veel arutamist põhjalikumalt. ja tõenäoliselt äh, olukord ei parane tervishoiu vallas, kui ta ei parane, siis selleks ollakse valmis ja sellisel juhul märtsikuine kohtumine toimub videokonverentsi korras Hiinaga. ja selleks on juba inimesed valmistumas. ja ma ei saanud juhatada öö, seda kohtumist, mida Immaculada pidi minu asemel juhatama, nii et tänan teda selle eest case. ei ole küsimusi ja siis võtame viimase Ukraina. proua Gjöri. ma tänan. jah, eh, eile järelevalverühm tuli esimest korda kokku ja meil olid kohal välisteenistuse ja eh, kaubanduse peadirektoraadi esindajad ja me rääkisime Äh, idapartnerlusriikidega assotsiatsioonilepete realiseerimisest, mida oleme kohaldanud aastast kaks tuhat neliteist ja esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist on meil lepe Ukrainaga. härra Zelenski uut valitsust tervitas komisjon äh, ja täna leiab, et koostöö sujub paremini. selline turborežiim on uuel valitsusel Ukrainas ja nad näikse olevat väga innukad koostööd meiega tegema ja kompromisse rakendama, milles varem on kokku lepitud. viimased statistilised andmed näitavad, et väga positiivne trend on, kaubandusvood ei ole mitte kunagi olnud nii mahukad kui aastal kaks tuhat üheksateist. eksport nüüd Euroopa Liidust Ukrainasse kakskümmend neli koma viis miljardit eurot mahult. see on väga suur kasv võrreldes eelmise aastaga ja import on samuti rekordiliselt suur, üheksateist koma kaheksa miljardit eurot, kümme protsenti kasvu võrreldes varasema aastaga eh, nii et see ulatuslik Äh, vabakaubandusleping tõesti on tulemusi toonud, aga tuleb veel üht-teist ära teha, nimelt just rakendamise poole pealt. ja samas ka korrektiive on vaja teha, sest äh, lisade osas äh, Ukraina peab veel kohandama oma normid meie normidele komisjon ka äh, tõi välja need valdkonnad, kus on edasi liigutud riigihanked, toll, TSD ja SBS ja rääkis ka lahendamata küsimustest nagu näiteks Ukraina mm, toiduainete eksport ja siin on meil vaidlus praegu menetluses ja linnuliha probleem oli, aga sellega on nüüd asjad lõppenud ja komisjon tänab parlamenti, et niivõrd kiiresti reageerisite ja meil õnnestus muuta selle vabakaubandusleppe vastavat osa. nüüd lepingu läbivaatamine on plaanitud aastaks kaks tuhat kakskümmend. Ukraina tahab seda läbivaatamist, meie tahaksime praegusesse raamistikku jääda saab näha. see oli kõik, mida ma tahtsin öelda. suur tänu, kas kellelgi on mingeid küsimusi? ei ole. siis oleme kolmeteistkümne päevakorrapunktiga ühele poole jõudnud ja lähme neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde. Kambodžale tariifsete soodustuste ajutise, ajutine peatamine arutasime seda teemat ka struktureeritud dialoogi raames volinik Hogniga. nii et äh, nüüd siis delegeeritud õigusakt, millest äh,, mida tutvustab äh, lühidalt Peter Perts. tere tulemast ning samuti härra Heino Marius välisteenistust. samuti on meiega siin Kambodža suursaadik härra Nom Pised tere tulemast. palun, Peeter. Thank you very much, I think. Uh, suur tänu. volinik Hogan juba võttis ennist sõna ja ma selgitaksin ehk veidi lähemalt Kambodža majanduspartnerluse kokkuleppe tagasivõtmise menetlus tõepoolest, nagu ka ähm, komisjoni president äh, von der Leyeni ühised ette näevad, siis äh, tuleb tugevdada jätkusuutlikkuse äh, inimõiguste aspekte vabakaubanduslepingutes, kuna tegemist on Euroopa Liidu väärtustega ning ähm, üldiste tariifide soodustuste kava raames ähm, kõik peale relvade programmis osalemisel kehtivad need samuti. kaheteistkümnendal veebruaril kaks tuhat kaks, kaks tuhat kakskümmend siis võttiski komisjon selle äh, määruse vastu, et ajutiselt äh, peatada äh, tariifsed soodustused, soodustused ka Kambodžale. samal päeval saade, saatsime selle otsuse ka parlamendile ning järgmisel päeval selgitused selle juurde. see ettepanek on õigustatud, sest Kambodža valitsus rikub äh, süstemaatiliselt inimõiguste äh, kohta käivaid äh, nõudeid, samuti kodanikuõigusi ning need rikkumised on toime pandud korduvalt pärast menetluse algatamist kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta veebruaris. Selleks, et leida õige tasakaal, et ühest küljest ühte tähelepanu on rikutud inimõiguse põhimõtteid, teisest, teisest küljest äh, siis säilitada niisuguste tariifsete soodustuste kava eesmärki äh, arengu edendajana, siis tuli mm, võtta arvesse erinevaid äh, aspekte see puudutab nüüd erinevaid tekstiile, äh, jal-, jalatseid, suhkrut, äh, mis, mis moodustab kakskümmend viis protsenti Kambodža iga-aastastest ekspordidest Euroopa Liitu. üldised tervised soodustused ehk SB on siis äh, mõeldud just vaesemate riikide tööstuste tugevdamisele äh, ja integreerimisele tarneahelatesse ning komisjon soovib jätkuvalt äh, toetada Kambodža majanduslikku arengut äh, ning majanduse diversifitseerumist. seetõttu on soodustused ähm, mm, jätkuvalt kehtivad äh, teatud sektoritele tekstiilidele ja jalatšitele. üks võimalus oleks äh, GSP, GSP pluss äh, soodustuste täielik peatamine, nagu on seda tehtud näiteks Valgevene ja Sri Lanka äh, puhul, kuid komisjon leiab, et osaline peatamine tuleb ähm, kasuks riigi kodanikele, samal ajal saab jätkata dialoogi valitsusega, mis puudutab inimõigusi majanduspartnerluse kokkulepe on olnud äärmiselt oluline Kambodža jaoks möödunud aastatel enam kui viis miljardit eurot olid kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, väärt siis Kambodža ekspordid Euroopa Liitu, see oli kaks korda rohkem kui viis aastat tagasi. nüüd äh, Euroopa Komisjon on siis kinnitanud selle peatamise Äh, soodustuste peatamise ähm, ja parlamendil ja nõukogul on aega neli kuud, et äh, teha vastuväiteid ja kui seda ei juhtu, siis äh, juhtub see kaheteistkümnendal augustil. hoolimata oma otsusest soovib Euroopa Liit jätkata tiheda koostööd Kambodžaga ja jälgida hoolikalt olukorda, eelkõige mis puudutab kodanike õigusi, inimõigusi, mm, tööjõuõigusi. Kambodža äh, esmane reaktsioon on järgmine, et Kambodža on pühendunud äh, suhete jätkuvale tugevdamisele Euroopa Liidule vastastikuse äh, austuse ja ühiste huvide kaitsmise, mm, kaitsmist lähtudes. märtsi keskpaigas toimub siis ka kohtumine Kapoisiaga ning äh, loomulikult äh, lõplik vastutus äh, nende soodustuste jätkamiseks vajalike sammude astumisel on Kambodža valitsusel ning Euroopa Komisjon, et tule, loodab, et tulevikus siis peetakse kinni inimõiguste alastest normidest. suur tänu, järgmiseks härra Marjus. suur tänu, esimees Euroopa Liidu välisteenistus tunneb jätkuvalt suurt muret, mis puudutab kodanikuõigusi ja inimõigusi Kambodžas. viimase kolme aasta jooksul oleme näinud, et olukord on oluliselt halvenenud, mis puudutab demokraatia inimõiguste kaitset, eelkõige ka, mis puudutab opositsiooni, meedia ja kodanikuühiskonna kohtlemist. nagu on öeldud, ka määruses tariifsisoodustuste ajutise peatamise äh, kohta, siis on Kambodža valitsus äh, astunud mitmeid samme põhilise opositsioonipartei äh, CRP vastu on piiranud nende poliitilise osalemise võimalust ning piiranud kodanikuõigusi riigis. Need sammud sisaldavad endas mm, ka selle partei juhi Kamsoka kinnipidamist ning äh, erakonna sunnilist laialisaatmist. Äh, samuti on tehtud muudatusi poliitiliste erakondade kohta käivas seaduses siin on toimunud väga vähe muudatusi äh, pärast seda, kui otsus soodustuste peatamise kohta vastu võeti, jätkuvalt on see opositsioonipartei keelustatud ning selle liikmete ja toetajate õigusi rikutakse. valitsuspartei on konsolideerinud oma äh, võimu riigi institutsioonid üle ning Kambodža on äh, nüüd pärast opositsioonipartei äh, laialisaatmist muutunud de facto ühe partei riigiks ning ähm, opositsioonipartei äh, kohad äh, volikogudes äh, andi üle valitsuspartei esindajatele. Ähm, opositsioonipartei juhtkond Satka küll novembris kaks tuhat üheksateist vabastati koduarestist, kuid ta ootab jätkuvalt kohtuistungit ning tal ei ole lubatud mitte mingeid poliitilisi tegusid läbi viia Äh, välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell kohtus viieteistkümnendal septembril kaks tuhat üheksateist ka Kambodža esinejatega ning kasutas võimalust, et veel kord äh, rõhutada, et Kambodža peaks astuma viivitamatuid samme oma poliitilise ruumi avamiseks äh, ning demokraatliku opositsiooni võimaldamiseks lugupeetud parlamendiliikmed, ma võin teile kinnitada, et äh, lähikuudel me jätkame kõnelusi Kambodža valitsusega ning rõhutame seejuures, et on oluline äh, siis äh, algatada riiklik lepitusprotsess demokraatia edastamiseks. suur tänu, järgmiseks on sõna Heidi Haudalale. suur tänu komisjonile suur tänu välisteenistusele. meil on olnud võimalus Aseni järelevalverühmas jälgida äh, seda protsessi, mis viis äh, otsuse vastuvõtmisele komisjoni poolt. ma arvan, et see loogika, mille põhjal otsus vastu võeti, on igati ähm,, igati mõistlik ja ma usun, et äh, täidab oma eesmärki ning komisjon on kõiki aspekte arvesse võtnud. arvan, mm, et äh, ajutine peatamine on õige tee ning me ei peaks esitama vastuväiteid delegeeritud õigusaktile, kuid äh, ei tohi unustada, et selle õigusakti jõustumine toimub alles kaheteistkümnendal augustil, nii et Kambodža valitsusel on veel võimalus teha vajalikke muudatusi meie kõigi huvides, et ei äh, oleks põhjust seda õiguseti jõustada. mul on mõned küsimused, võttes arvesse, et piirkondlikus kaubanduses on toimunud teatud muudatusi. kas komisjon on võtnud arvesse asjaolu, et Vietnami, et Vietnam on kindlasti avasüli valmis ähm, vastu võtma Kambodža tooteid ja meil on ju Vietnamiga nüüd vabakaubandusleping ja teiseks Kambodža võib ju ka tugevdada oma sidemeid Hiinaga selle otsuse valguses, mis langetasite. tahaksin teada, kas ka maaõiguste teema mängis oma rolli, sest et juba aastaid on äh, Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendis äh, väljendanud väga suurt muret selle nimetatud veresuhkru teema osas ja me teame, et äh, kohalike elanike õigus oma maale on saanud tugevalt õõnestatud suhkrutööstuse tegevuse tõttu. nii et need on need paar küsimust, mis mul tekkisid, aga suur tänu komisjonile väga põhjaliku ja läbimõeldud otsuse eest. usun, et üsna pea kuuleme ka, mida komisjon kavatseb ette võtta ühe teise riigi osa selles piirkonnas, Myanmar nimelt. suur tänu kolleegile, palun, suur tänu, lugupeetud esimees. jah, on tõesti väga kahetsusväärne, et see samm tuleb astuda, aga olles kuulanud ära volinik äh, Hogani ja ka äh, välispoliitika kõrge esindaja Borrelli selgitused, siis äh, need on mind veennud, et see tuli tõesti astuda aluspõhimõtteks on siin, et inimõiguste üle ei saa olla mitte mingeid läbirääkimisi, neid tuleb täide ja ja äh, inimõigusi on rikutud Kambodžas. mis puudutab äh, poliitilise osaluse äh, õigust, sõnavabadust, kogunemisvabadust, omandiõigust, äh, siis ähm, selles osas on olukord tõesti šokeeriv ja see ei ole vastuvõetav. Kambodža valis-, valitsusele on antud kõik võimalused, ähm, et olukorda muuta. ja, ja nad ei ole seda kasutanud, aga ma loodan, et komisjon jätkab ähm, suhtlust Kambodžaga ning äh, lõpuks äh, viib ka tulemusteni. Kambodža on väga oluline kaubanduspartner Euroopa Liidule, mis puudutab tekstiile ja äh, jalatseid, aga see samm oli hädavajalik ning me loodame, et see näitab ka, kuidas Euroopa Liidu kaubanduspoliitika, poliitika saab olla vahend, et eksportida Euroopa väärtusi mujale maailma ning see näitab ka, et meil on selged punased jooned, mida ei tohi ületada sellised äh, olukorrad on äärmiselt äh, õrnad, sest et äh, turu juurdepääs Euroopa Liidu poolt mõjutab väga oluliselt ka tavainimesi. see võib tähendada ühele tavalisele kambodžalasele töökoha kaotust või allesjäämist. kuid tuleb mõista, et see oli, see oli tõesti viimane võimalus meil tuli see samm astuda. ma loodan, et Euroopa Liit ka tulevikus alati astub vajalikud sammud kaitsta inimesi. suur tänu, palun, kas ma saan premt sotsiaaldemokraatide poolt ja saan teha väga lühidalt. meie fraktsioon toetab ähm, komisjoni suunda, raportööri suunda, et mitte esitada vastuväidet äh, sellele otsusele sest Kabantši valitsuse tegevus vastasel juhul ebaskeemi, nõrgendaks ebaskeemi usaldusväärsust. ja nagu siin ka juba öeldud ja meil on siin Kambodža esindaja, Kambodža äh, äh, suursaadik ja ka teised äh, esindajad. ja võin öelda, et meil on siin suur toetus äh, komisjoni ettepanekule, kuid äh, loomulikult ei ole me selles suhtes ülientusiastlikud, sest et äh, Kambodža tekstiilitööstus, väga, väga palju naisi, kelle elu me sooviksime paremaks muuta, äh, mitte keerulisemaks. nüüd võib-olla saate ka selle sõnumi Kambodža valitsusele edasi saata, et suur tänu, härra juhataja, kõigepealt ma paluksin vabandust kolleeg Sven Jaani eest, kes ei saanud täna kohal olla ja selle teemaga tegeleb. suur tänu komisjonile ja välisteenistusele eh, tegevuse eest, me täname komisjoniga analüüsi eest, me jagame seda ja me oleme nõus osalise eh, tariifsete soodustuste peatamisega äh, Äh, see puudutab konkreetseid rikkumisi, eelkõige mm, väljendusvabaduse probleemi, äh, kogunemisvabaduse, poliitilise eneseväljenduse äh, vabadust. me, meie leping, kõik välja arvatud relvad, ei ole kink, vaid see on kokkulepe riigiga eeldusel, et et äh, selles riigis järgitakse töötajate õigusi ja inimõigusi. Äh, Kambodža ei ole lepingutingimusi täitnud. Äh, tepi-, peatamise näol on tegemist viimase väljapääsuga, aga me oleme tõesti Kambodža puhul jõudnud viimase piirini ja Euroopa Liit peab välja näitama, et me ei sule silmi inimõiguste rikkumiste ees. ma isiklikult ka äh, Äh, nõustun äh, eelkõneleja seisukohaga ja ka ette loetud äh, seisukohaga minu kolleegilt, sellepärast et meie jaoks inimõigused on väga oluline küsimus ja meie positsioon inimõiguste küsimuses peab olema tõepoolest tööriistaks olukorra parandamiseks. suur tänu, härra Latšiini! suur tänu! puudutab õiguspärasust, siis ma tahaksin korrata seda, ma, mida ma varem ütlesin. ma ei tahaks korrata seda, mida varem on öeldud, aga mulle tundub, et inimõiguste osas me kasutame siin kahte erinevat mõõdupuud me oleme kõik nõus sellega, et Kambodža ei täida inimõigusi aga me teame ka, milline on olukord Vietnamis. ja mulle tundub, et praegusel hetkel me lähtume kahe erineva riigi puhul kahest erinevast mõõdupuust. suur tänu. härra suursaadik, teil on kolm minutit. suur tänu, härra juhataja. kõigepealt tahaksin tänada härra Mafoori sellest, et ähm, mul on täna võimalus siin olla. Äh, ja nüüd on meil ka selge arusaam Euroopa Komisjoni seisukohast. härra Perespak äh, Digitrade'ist ja samuti ka Euroopa välisteenistuse eh, esindaja. tänan ka neid eh, ja eh, interrühma liikmeid, kes sellel teemal silma on peal hoidnud. Äh, Kambodžal ja Euroopa Liidul on olnud siiani väga hea koostöö ka nende probleemide lahendamisel, mida Euroopa Komisjon on tõstatanud, äh, inimõigused, kodanikuõigused ja nii edasi. kuigi Kambodžal on palju ära teha olukorra parandamiseks loodame ka, et komisjon tunnustab seda, mida me oleme juba praeguseks ära teinud. seetõttu kui kaheteistkümnendal veebruaril tegi komisjon otsuse osaliselt peatada äh, Mm, üldiste tariifsete soodustuste režiim, siis meie seisukohast on tegemist väga kahetsusväärse otsusega. Euroopa Komisjoni otsus põhineb, põhineb äh, väitel, et tegemist on äh, tõsise ja järjekindla inimõiguste rikkumisega ja see on meie arvates ekslik arusaam sellest, mis äh, Äh, meie riigis toimub. komisjon on tunnustanud küll Kambodža edusamme mitmetes valdkondades, ei ole komisjon mõistnud äh, meie äh, suveräänsust. me oleme Äh, täitnud Euroopa Liidu standardeid, mis puudutavad kaubandust äh, üldiste tariifsete soodustuste alusel. meil, me oleme viimase aasta jooksul väga aktiivselt äh, suhelnud Euroopa Liidu komisjoni esindajatega nii tehnilisel tasandil kui ka kõrgemal tasandil ja seetõttu on tehtud äh, edusamme komisjoni tõstatatud küsimustes ja samuti oleme edastanud äh, komisjonile oma selgitused viimati kaheteistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksateist oma sammude kohta see, mida me oleme üleminekuperioodi jooksul teinud, äh, peaks katma kõik Euroopa Liidu Ähm, nõuded, välja arvatud äh, kohtuprotsesside teema. Mm. mis puudutab äh, maaomandit, äh, tööjõuõigusi ja meediavabadust siis me oleme komisjoni äh, seisukohad teadmiseks võtnud ja püüdnud puudusi likvideerida. daamid ja härrad, äh, kõike, mida me oleme oma suveräänsuse mm, tagamise kõrval saanud teha, siis me oleme siiamaani teinud. oleme tegutsenud komisjoni soovituste alusel ja oleme võtnud kokku oma julguse, et läbi viia mitmed keerulised reformid kahjuks aga kaheteistkümnenda veebruari otsus komisjoni poolt ei võta meie poolt tehtud samme arvesse. Kom-, Kambodža on jätkuvalt valmis äh, tegema koostööd Euroopa Komisjoniga ja edendama meie omavahelisi suhteid vastastikuses Äh, austuses ja äh, järgides mitmepoolse demokraatia põhimõtteid. Äh, austatud komisjoni liikmed ja parlamendi liikmed, ma loodan, et teil on aega, et külastada ka Kambodžat, et näha ise meie edu, tehtud edusamme. suur tänu! suur tänu, härra suursaadik. Peeter, palun! suur tänu ja suur tänu kõikidele liikmetele toetuse eest. tõstatati mõned küsimused. kõigepealt, mis puudutab Vietnami, siis äh, jah, teie koda hiljuti kiitis heaks vabakaubandusleppe ja investeeringute kaitseleppe Vietnamiga, aga pärast pikki läbirääkimisi äh, nii sisemiselt kui ka Vietnamiga juhtumisi samal päeval, kui komisjoni kolleegium tegi otsuse Kambodža kohta, äh, teinud otsuse ka GSP äh, puudutava otsuse Vietnami kohta, aga nagu te teate, siis äh, EBA ja GSP on kaks erinevat või FTA siis vabakaubandusleping ja GSP on äh, kaks erinevat instrumenti ja FTA muuhulgas äh, sisaldab ka punkte, mis puudutavad inimõigusi, keskkonda, äh, punkte, mis sisalduvad ka näiteks assotsiatsioonilepingutes. Mm, nii et äh, me loomulikult püüame kaitsta inimõigusi ja töötajate õigusi, aga me peame ka hindama olukorda konkreetsetes riikides ja Vietnami poolt me näeme selget soovi olukorda parandada, samas kui Kambodžas on olukord tegelikult äh, halvenenud. Äh, kui me nüüd räägime toimivast äh, vabakaubandusleppest Vietnamiga, kuidas Kambodža olukorda arvesse võtta, ettevõtted tegutsevad ühe aasta perspektiivis ja paljud ettevõtted on kaev-, kaevanud, et neil peab olema selgus selles osas, kuidas ja millal nad oma öö, ähm, ähm, äriotsuseid teevad, aga loomulikult on see öö, äh, ettevõtete otsus, kas nad soovivad ühepoolsete soodustuste või kahepoolsete soodustustega riigis tegutseda. mis puudutab Hiinat, siis on loomulikult Kambodža enda öö, ehm, otsus, kui palju ta Hiinaga läheneda soovib. meie igal juhul eeldame, et Kambodžas olukord paraneb ja et me saame eh, peatamise lõpetada. mis puudutab nüüd seda land grabbing ut ehk siis eh, maa hõivamist siis pärast ajutise peatamise menetluse algatamist oleme veel näinud majand, et vastu on võetud maa kontsessioonilepingud suhkrusektori jaoks ja samuti omandiõigusega seotud muudatusi, samuti me näeme, et Äh, põlisrahvaste õigusi ei austata, teatud põhimõtted on punaste ja khmeeride ajal praktiliselt kadunud, aga probleemid tuleb selles vallas lahendada. suur tänu teile toetuse eest komisjoni poolt, suur tänu, härra Marjus. suur tänu, härra juhataja. mulle tundub, et komisjon vastas sisuliselt kõikidele küsimustele juba ära, nii et mina omalt poolt midagi ei lisa. väga mõistlik milline üllatus, tavaliselt käib asi teistpidi. suur tänu. sellega oleme lõpetanud päevakorrapunkti number neliteist. ja nüüd teeme üheminutilise vaheaja, sellepärast et järgmine äh, päevakorrapunkt toimub kinnise koosoleku vormis, nii et kõik need, kes ei peaks kinnisel koosolekul siin osalema, peaksid lahkuma. ja võimalikult vaikselt.